Äh, kolleegid, alustame äh, koosolekut, sest meil on täna väga tihe päevakord. kõigepealt alustan esimeste, esimehe teadaannetest, kõigepealt äh, tõlkekeeled, ma loodan, et päevakorra võib lugeda kinnitatuks ja siis keeled, millest tõlge on täna, kahjuks ei ole võimalik tõlget saada täna taani, malta ja horvaadi keelest ja nüüd alustame siis koordinaatorite soovituste toetamisega, kõigepealt äh, ombudsmani märkus, et tegemist on siis kuuendal oktoobril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal saadetud kirjaga, et äh, ombudsman saatis kirja president Schulzile, mis puudutab koordinaatorite otsuseid ja see peaks olema siis dokumentide registrisse lisatud ja ma tahaksin, et te selle heaks kiidaksite, teiseks äh, Eh, soovitused, millal korraldada liibe missioonid. koordinaatorid soovitasid korraldada järgmised missioonid, kõigepealt missioon Washingtoni kuueteistkümnendast kahekümnenda märtsini, missioon Frontexi agentuuri kuueteistkümnendast seitsmeteistkümnenda veebruarini missioon Europoli üheksateistkümnendal märtsil, missioon Eurojusti kahekümnendal märtsil ja missioon Sepolisse üheksateistkümnendal, kahekümnendal märtsil. on see vastuvõetav? kolmas teadaanne, eh, resolutsiooni eelnõud, meil on eh, terve rida resolutsiooni eelnõud eh, vastavalt kodukorra reeg-, artiklile sada kolmkümmend kolm, mis teil tuleb heaks kiita. asüülitaotlused Itaalias, härra proua Pisotto on raportöör, siis jalgpallivägivalla alaste riiklike seaduste harmoniseerimine, siis Euroopa agentuuri Euroopale iseseks adopteerimiseks, eh, siis eh, küberkiusamine ja põhiõiguste ameti kaotamine, eh, kus põhiraportööriks on Marine Le Pen nendega me otsustasime edasi mitte tegeleda. petitsioonid, neid on neli. ja mis puudutab kõiki neid petitsioone, siis äh, tuhat üheksasada nelikümmend seitse lõige kaks tuhat kolmteist olles me otsustasime nõustuda väliskomisjoni ettepanekuga, et edastada need petitsioonid Magrebi delegatsioonile selleks, et äh, luua diplomaatilised kontaktid. proua McInnes tegeleb sellega, sest tema on äh, parlamendi vahendaja rahvusvahelises laste adopteerimine, äh, rööviküsimustes. ning mis puudutab nende nelja mainitud petitsiooni, siis koordinaatorid otsustasid, et nendega ei ole vaja rohkem tegeleda niisiis, kirjalik menetlus, koordinaatorid otsustasid, et Liibe koostab ajakohastatud vahearuande Euroopa prokuratuuri kohta selleks, et väljendada seisukohta käimasolevate läbirääkimiste üle nõukogus, selleks, et me saaksime siis järgmisel eh, justiits- ja siseministrite nõukogul tulemusi mõjutada ja see eh, raport tuleks vastu võtta kaheteistkümnendaks märtsiks ja selleks, et me saaksime sellest ajakavast kinni pidada, siis koordinaatorid erandkorras leppisid kokku, et raport koostatakse ainult inglise keeles. kas te olete sellega nõus? hästi. ja nüüd, kolleegid, räägime eh, läbirääkimisest nõukoguga. meil on siin kaks teemat, eh, rahapesu, meil on kaks raportööri, eh, proua Sargentini ja härra Kõrkhopp ja eh, tahaksin eh, neilt paluda, et nad annaksid meile lühidalt ülevaate eh, sellest, kuhu nende teemadega on jõutud ja tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et menetluse reegling seitsekümmend kolm põhjal toimub arutelu täna pärastlõunal siis koos, ühiselt koos Econi komisjoniga. nii et, et palun võtke oma hääletuskaardid kaasa aga nüüd siis võib-olla raportöörid annavad meile lühikese ülevaate sellest, kuhu me oleme hetkeks jõudnud. Äh, Judith, kas sa soovid alustada? jah, tõepoolest. Äh, Claude, me hääletame triloogi tulemuste üle täna pärastlõunal. Äh, viimane triloog toimus Strasbourgis just enne jõule Koreper on hetkel nõustunud triloogi tulemustega, asjad viibisid pisut äh, Charlie Hebdo rünnakute tõttu, aga täna peaks siis Ecofin äh, sellele ka oma allkirja andma. mis puudutab nüüd äh, rahapesuvastast direktiivi, siis tegemist on neljanda kohandamisega parlamendil õnnestus selle käigus saavutada üsna palju. meil õnnestus saavutada avalik register, see tähendab, et tegemist on registriga, mis on avatud kõigile, kellel on legitiimne huvi ning meil õnnestus asju sõnastada selliselt, et eh, mitte inimene ei pea tõestama, et temal on legitiimne huvi vaid teise poole ülesanne on, tähendab riigi ülesanne on siis tõestada, et see huvi võib-olla ei ole legitiimne. loomulikult on nüüd asi kahekümne kaheksa liikmesriigi otsustada. Nemad üritavad siis seda kõike oma oludele kohandada ja seega võib tekkida olukordi, kus mõnes liikmesriigis äh, riik või riigiasutused väidavad, et asi ei ole legitiimne ja kodanik või vabaühendus või äh, ajakirjanik äh, peab siis vaatama, mis juhtub. Äh, ja tulevikus siis need kakskümmend kaheksa avalikku registrit ühendatakse omavahel, see tähendab, et nii võimudel kui muudel asutustel, näiteks pankadel, kodanikel on võimalik uurida äh, siis äh, juhtumeid äh, ka piiriüleselt. ma arvan, et me peame tänama eesistujamaad Itaaliat, sellepärast et tegemist oli asjaga, mis ei olnud komisjoni esialgses ettepanekus. tegelikult läks üsna palju aega, kuni komisjon sellise registri loomisega nõustus ja kindlasti nõukogu esimeses läbirääkimismandaadis sellisest registrist ei räägitud mõned liikmesriigid ainult suhtusid sellesse positiivselt, aga lõpptulemus on selline, nagu ta on ja seda ka seetõttu, et parlamendipoolsed läbirääkijad ja variraportöörid jäid oma nõudmistele kindlaks, sellepärast et parlament äh, hääletas äh, registri poolt äh, kuuesaja neljakümne kolme häälega ja vastuhääli oli ainult kolmkümmend, nii et, et tegemist oli tõesti väga hea tulemusega ja ma arvan, et see aitab suurendada läbipaistvust. äritegevuse vallas me teame, kellele mis täpselt kuulub ja niimoodi saame võidelda ka maksudest kõrvalehiilimise, maksustamise vältimisega. ja teine asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, kui lubate, on andmekaitse. tegemist oli juba neljanda läbivaatamisega aga selles äh, õigusaktis ei olnud selgust andmekaitse seisukohast ja seda on nõudnud nii parlament kui ka siis äh, kohustatud asutused, kuidas rahapesu vallas andmekaitsereegleid äh, tõlgendada, me ei taha olla selles olukorras, kus inimene peab ise kuidagi asju tõlgendama. nagu alati Ecofinis ja äh, turgude peadirektoraadis on arusaamine andmekaitsest väga piiratud seda nähti kui viisi lihtsalt kurjategija hoiatamiseks ning lõppkokkuvõttes õnnestus meil äh, sisse panna väga selge sõnastus äh, panga kliendi kaitseks ja tema õiguste kohta äh, teada, miks üks või teine teenus, ühest või teisest teenusest keelduti, ilma loomulikult kurjategijatele eelnevat hoiatust andmata. ja Äh, pärast esimest novembrit, äh, kui uus komisjon ametisse asus, äh, siis teema läks ka turu peadirektoraadilt õigusasjade peadirektoraadile ja erinevatel volinikel oli ka andmekaitsest erinev arusaamine ja meie võime selle tulemusega igatahes rahul olla, aitäh. aitäh, Judith. Timothy, kas sa soovid midagi lisada? aitäh, esimees ja ma loomulikult eh, toetan kõike seda, mida Judith ütles, aga tahaksin tänada komisjoni ja nõukogu kõiki variraportööre, kaasaraportööri härra Simonit ja loomulikult proua Sargentinit ja härra Karinsit ja loomulikult tahaksin tänada ka sekretäriaati nende toetuse eest. see määrus on üks kahest vahendist, mis selle paketi osadeks on. minu raport on kahest siis väiksem, see hõlmab Äh, seda infot, mis selliste ülekannetega kaasas peab käima ning me üritame siin siis saavutada tasakaalu nende andmete vahel, mida edastatakse ja probleemide vahel, mida siis tekitab anonüümsus ja, ja oh, rahapesu oht. Äh, see määrus ei äh, hõlma teatud ülekandeid näiteks kui inimene võtab raha välja omaenda arvelt ja liikmesriigid saavad teatud puhkudel rakendada vähem ranget süsteemi, näiteks ülekannete puhul, mis jäävad allapoole tuhat eurot. ja samuti tehakse vahet Euroopa Liidu siseste ülekannete ja väljaspoolt Euroopa Liitu tulevate ülekannete vahel proportsionaalsus, härra esimees, on selles kontekstis väga oluline. Äh, andmekaitse on meie komisjonile alati olnud prioriteediks ja paljud esialgsed muudatusettepanekud puudutasidki nimelt seda teemat ma loodan, et me oleme äh, andmekaitse inspektori märkused siia sisse võtnud. siin määruses on täiesti selgitatud, et direktiiv äh, üheksakümmend viis kuuskümmend kaks kehtib täiel määral ja need kaks äh, dokumenti on omavahel väga tihedalt seotud ja meil on õnnestunud parandada ka äh, varasemas rahapesu äh, seadusandluses esinenud vigu, need tekitavad meile iga päev probleeme. see, mida me varasematel kordadel oleme üritanud teha, ei ole minu arvates olnud eriti tasakaalukad ning äh, ma arvan, et nüüd me oleme saavutanud tasakaalustatud paketi, mis arvestab kodanike vabadustega, aga ka sellega, et tuleb võidelda tõsiste ja organiseeritud kuritegudega. Äh, kurjategijatel on nüüd vähem võimalusi raha peitmiseks, aga lihtsamad süsteemid võimaldavad inimestel ka äh, oma legitiimset äri ajada. minu arvates varasemates rahapesuvastastes äh, Äh, võitluse katsetes me ei pööranud sellele piisavalt tähelepanu. nii et, et äh, kui andmeid kasutatakse ebaproportsionaalselt, siis see võib pigem takistada võitlust tõsise kuritegevuse ja terrorismiga. Äh, tänan kõiki, kes selles töös osalesid ja loodan, et komisjon saab toetada seda lõplikku seisukohta, mille me saavutasime. aitäh, aitäh, Timofei. tahaksin tänada teid mõlemaid tehtud töö eest. aitäh, et te täna siia saite tulla ja me hääletame täna siis kell kolm ühiselt Econi komisjoniga. niisiis äh, see, sellega saab kokku võtta ka Itaalia eesistumine ja tahaksin teid veel kord tänada selle töö eest, mida te tegite. tahaksin tervitada äh, mõningaid oma kolleege oma valimisringkonnast Londonist, kes just tulid meie koosolekule, nad istuvad siin saali tagaosas, tere tulemast teile kõigile. kolleegid, nüüd alustame ühend arutelu äh, terrorismivastase võitluse, deradikaliseerimise ja välismaiste võitlejate vastu me panime äh, ja, paika äh, siis arutelud äh, ajakava, kuna me neid teemasid arutame, tegime seda siis seoses Pariisi rünnakutega seitsmendal jaanuaril. ja need arutelud on vajalikud, sest et kahekümne üheksandal jaanuaril toimub siis mitteametlik justiits- ja siseministrite kohtumine Riias. meil ei ole sellel nädalal küll üsna palju aega selle teemaga tegeleda, aga ma siiski tahtsin hoolitseda selle eest, et kõik olulised inimesed on sellel nädalal koos, selle, enne kui me hakkame olulisi otsuseid langetama. niisiis. meie mõttevahetus algab siis äh, Timothy Kirk, kes on Euroopa terrorismivasta võitluse kor-, äh, koordinaator, siis on meil siin korras, äh, kohal ka härra Omar Ramadan ja siis on meil ka Põhiõiguste Ametist Morten Kierum ja Euroopa Andmekaitse Inspektor. niisiis, kõigepealt alustame siis komisjoni ettekandega nagu te kolleegid juba ilmselt teate, Äh, volinik äh, väga äh, mõjuvatel põhjustel ei saa tõesti täna siin kohal olla, ta teavitas mind nendest põhjustest ning niisiis härra Kirchhoff esineb tema nimel ning räägib siis nii palju, kui tema saab sellest, mis toimub enne kaheteistkümnenda veebruari ülemkogu ning Äh, te saate siis ka talle kohe pärast tema sõnavõttu esitada küsimusi. niisiis, äh, niisiis, kuna meil on aega vähe, siis ähm, anname Žil sulle kohe sõna. palun. aitäh, äh, esimees ja tere hommikust kõigile lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud kakskümmend päeva on möödunud äh, kohutavatest sündmustest Charlie Hebdo's ning äh, ma arvan, et äh, viimastel päevadel on toimunud terve rida väga pingelisi kohtumisi sellel teemal, kuidas reageerida nendele sündmustele koos härra Kerkhoffiga, me oleme istunud tõesti äh, viimastel nädalatel lugematutel kohtumistel. Äh, komisjon reageeris koheselt, äh, reageeris öeldes, et aeg on tegutsemiseks, aga mitte ülepingutamiseks. ma arvan, et president Juncker äh, reageerides nendele sündmustele ütles sedasama, me oleme käinud paljudel üritustel äh, ja me oleme olnud tunnistajaks, et väga tihti reageeritakse väga kiiresti, aga mitte mõõdukalt. Äh. ning mina üritaksin siis rääkida lühidalt sellest, mida me oleme teinud ja kuidas me oleme siis selliste mõõdukat reaktsiooni välja töötanud nendele kohutavatele sündmustele, mis Charlie Hebdo's aset leidsid ning äh, mis mingis mõttes kujutavad endast rünnakut äh, kõige vastu, mida Euroopa esindab ja ma osalesin ka siis äh, Pariisi marsil ning ja seal võis tunda, seda rahu, aga ka meelekindlust nende inimeste poolt, kes seal siis osalesid. esindajad olid kõikidest rassidest, kõikidest vanuserühmadest. Äh, inimesed tõesti käitusid väga väärikalt ja mul oli tõesti uhke olla eurooplane. ja võib-olla äh, sissejuhatuses peaksin ütlema ka seda, et täna on kahekümne seitsmes jaanuar. see on päev kus äh, meenutame holokausti äh, täna pärastlõunal. Äh, teeme seda ka siin parlamendis ning teatud mõttes oli mul väga, ma tundsin ennast väga uhkelt, et väga ülekaalukalt Euroopa ei reageerinud ksenofoobselt ja rassistlikult nendele sündmustele, mis Pariisis toimusid tegelikult on meil vaja äh, hoolikalt hinnata ja analüüsida äh, seda süsteemi, mis meil terrorismivastaseks võitluseks olemas on ning üks esimesi asju, äh, mida teha tuleb, mis on praegu esiplaanil, on see, et Eh, neid asju, mis meil olemas on, saame me teha paremini. ja võib-olla peaksime ka varem, paremini ressursse kasutama, kasutama oma olemasolevaid ressursse rohkem. teiseks, teine asi, millega tegeleme ja teeme seda teiega koos, on see, et kas meil on olemas kõik vajalikud raamistikud, kas meil on olemas kõik vajalikud õigusaktid on terve rida ettepanekuid, millega peaksime tegelema ning ma üritaksin üksikasjalikult mõnedest nendest ka rääkida. lisaks sellele äh, analüüsime siis lünki, äh, lünki, mis meil esinevad äh, Äh, oma tegutsemises, äh, kus oleks vaja tegutseda, kus meil praegu puuduvad vahendid, kus meil puuduvad ettepanekud ning äh, teatud mõttes Charlie Hebdo oli omamoodi stressitestiks meie süsteemile. pärast neid sündmusi oli väga selge, et terrorismivastane võitlus on riiklik ülesanne põhiliselt ja ma arvan, et me ei äh, saa öelda, et me peaksime kõike tegema Euroopa Liidu tasandil, on väga selge, et vajalik on tegutsemine liikmesriikide tasandil, aga me peame endilt alati küsima, kuhu, kuidas me saame Euroopa lisandväärtust äh, saavutada ja samuti peaksime endalt küsima, kas me saaksime ära hoida neid Äh, tendentse renatsionaliseerimiseks, mis on mõningatel juhtudel ilmnenud. Äh, ma ei hakka läbi teile ülevaadet andma kõikidest nendest äh, kohtumistest, mis on toimunud, ajakavadest, lõppude lõpuks on meil ka homme täiskogul selleteemaline arutelu. ma tahaksin siis rääkida nüüd mõne sõnaga ka sisust. kõigepealt ühtekokku mul on üleüldse neliteist punkti, millel tahaksin peatuda, aga teen kiiresti ning loodetavasti äh, suudan siis vastata ka mõnedele küsimustele. kõigepealt äh, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates oleme me loonud minu arvates üsna hea ning kasuliku äh, radikaliseerumisvastase strateegia. me oleme loonud deradikaliseerimise teadvustamise võrgu äh, ja ma arvan, et siin teised esindaja, esinejad täna räägivad ka sellest, kuidas me kavatseme tööd selles kontekstis tõhustada. teiseks jällegi tehes koostööd terrorismivastase võitluse koordinaatoriga, oleme me liikmesriikide käsutusse äh, andnud siis strateegilised teatised ja nõuandemeeskonnad me nimetame neid nii-öelda Euroopa Liidus kädeks ja ma olen kindel, et härra Kerkhoff räägib nendest ka. kolmandaks Äh, interneti küsimus üleüldiselt. Äh, see on äh, kõigi arutelude keskmes hetkel ning mina interneti teemal leian, et tuleks tähelepanu pöörata avastamisele, kõrvaldamisele. avastamine tähendab seda, et vaatame, milline propaganda internetis on ning tuleb arutada, kas meil on vaja samasugust lähenemist nagu Ühendkuningriigis, kus siis vastavad teenistused internetiteenuse pakkujatega tegelevad, nüüd internetist kõrvaldamine jällegi, see on jällegi väga keeruline arutelu, kuidas ja kuna sisu internetist kõrvaldada, ma arvan, et me oleme Äh, ühiselt äh, koos arutanud näiteks seadusi, mis puudutavad last, lapse, laste pornograafiat, aga terrorismi vallas on asi väga keeruline, äh, siin on väga keeruline juriidilist lähenemist välja töötada, võib-olla kasutada vabatahtlikku lähenemist, loomine, kuidas siis luua siis nii-öelda neid vastulugusid Äh, mis ei tule siis avaliku sektori asutustelt, vaid kogukonnalt endalt ning teiseks äh,, äh kuidas kasutades äh, seda üha suuremat krüpteerimistehnoloogiate võimalust, suudame siiski tagada, et me vähemalt teame, mis toimub. Need on need küsimused, millega meil tuleb tegeleda. neljandaks ja ma arvan, et volinike kolleegiumis toimunud arutelude käigus sai see väga selgeks. meil on vaja panna palju rohkem äh, rõhku üldisele integratsioonistrateegiale. ja see puudutab väga paljusid valdkondi, äh, mitte ainult justiits- ja siseasjade valdkonda, vaid ka haridust, teadusuuringuid sotsiaalpoliitikat, ma arvan, et me peame mõtlema ja ümber mõtlema selle üle, kus meie integratsioonistrateegiad on toiminud, kus mitte ja mida me peaks tegema rohkem. siis nõndanimetatud ülejäägid, kui nii võib öelda. me kõik tegu-, tegeleme Europoli ja Seppoli määrustega, tahame, et need kiiresti vastu võetakse, need on osad sellest paketist. siis ähm, koos teiega teeme tööd selle nimel, et Euroopa äh, Liidu reis, äh, broneeringu info ettepanek oleks äh, kooskõlas Euroopa Kohtu andmete säilitamise alase otsusega. samuti Äh, ilmselt nõutakse, et äh, andmekaitseseadusandlust äh, alal asju kiirendatakse, eriti direktiivi ja määruse vallas ning jah, need arutelud käivad, selles osas ma praegu ise seisukohale ei asu, kas meil üleüldse on vaja andmete säilitamisega tegeleda pärast Euroopa Kohtu otsust. nüüd, mis puudutab lünki lünki, mida on kindlaks tehtud. kõigepealt, kas kõikide riikide seadusandluses tuleks üle võtta ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid terrorismi küsimuses või peame vaatama oma kahe tuhande teise, kahe tuhande kaheksanda aasta raamotsust? kas Schengen toimib tõhusalt? näiteks mis puudutab kontrolli välispiiridel, Žil ja mina oleme seda teemat pikka aega arutanud. kas me saame Schengi, Schengeni piiriseadustikku panna korralikult toimima praegusel kujul või on vaja õigusloomealaseid muudatusi? minu arvates sellele küsimusele vastus pole veel selge me peame väga tähelepanelikult vaatama ka meie relvastuse alaseid õigusakte, tulirelvade alaseid just nimelt. minu peadirektoraadis on tulirelvade rakkerühm, mis tegeleb õigusalase raamistiku eh, hindamisega ning kui vaadata eh, seda, kuidas on toimunud tulirelvade omandamine, siis kindlasti selle teemaga tuleb tegeleda esimees, te arutasite just äh, rahapesu teemat ja äh, loomulikult terroristide rahastamine on üks äh, teema, millega tuleb teha, tuleb vaadata, kas meil on olemas kõik, mis vaja. siis veel ja ma kardan, et, et teatud määral need rünnakud Charlie Hebdole ja Äh, ju-, juudi supermarketile olid kahekümnenda sajandi kuriteod. aga on suur oht, et terroristid äh, ründavad meie kriitilist infrastruktuuri ning me peame sellega tegelema. Äh, samuti peaksime vaatama kui kaugele me Euroopa Liidu tasandil, arvestades andmekaitseõigusi, saame minna ja hoolitseda selle eest, et toimuks parem luureinfo vahendamine. tegemist on keerulise aruteluga ning tegemist on aruteluga, mis on väga selgelt seotud läbirääkimistega, mis praegu on käimas Europoli määruse üle ning viimaseks ja mulle tundub, et ma olen oma kõneaega juba tohutult ületanud. välisministrid on samuti äh, arutanud meetmeid, mida võtta terrorismivastaseks võitluseks. esimene arutelu äh, toimus siis kaheteistkümnendal jaanuaril ning äh, järgmine arutelu toimub üheksandal veebruaril kus välisministrid siis äh, arutavad seda teemat, hetkel nad äh, vaatavad, kuidas siis julgeolekut kõigis äh, rahvusvahelistesse dialoogidesse lülitada ja teiseks, kuidas tugevdada korrakaitseorganite võrgustiku Euroopa Liidu delegatsioonides. Need on siis mõningad mõtted, mida praegu arutatakse. ma loodan, et järgmise paari päeva ja nädala jooksul ja ka aruteludes teiega õnnestub meil siis oma tegevuskava paika panna. ja siis, kui tuleme välja Euroopa julgeolekustrateegiaga ilmselt kuskil mai alguses, et siis me suudame juba palju põhjalikumalt äh, kirjeldada neid meetmeid, mis meie arvates on vajalikud. nii et, et äh, veel kord tulles tagasi oma sissejuhatava sõnavõtu juurde, komisjon, president on nõudnud, et me tegutseme, aga me ei tohi liiga kiiresti tegutseda, aitäh. suur tänu selle sõnavõtu eest. ja me tõesti tahtsime aimu saada, millised on need vajakajäämised ja mis on uus. ja väga selgelt tõusetub küsimus, selle peale mõtlevad kõik saadikud et millal äh, komisjon äh, koostab dokumendi, kus on need kõige vastuolulisemad küsimused välja toodud nagu Schengen ja internet. selge see, et need teemad vajavad käsitlemist, aga kõik lõppkokkuvõttes sõltub üksikasjadest ja nüanssidest ja meie komisjoni jaoks on see peatähtis, nii et kui te nüüd hakkate vastama küsimustele, siis palun puudutage ka neid küsimusi, sest need on peatähtsad. kui me vaatame Schengeni piirikoodeksit, ja see on ju meie põhiteema siin komisjonis. ja väga tähtis on, mida see kõik nüüd äh, kaasa toob. Äh, komisjonil tahaks üksikasjalikku dokumenti selle kohta. Äh, te käsitlesite jah, neid vajakajäämisi, puudusi, lünki, võib-olla tuleb selle juurde veel tagasi ja homme volinik Avramopoulos esineb ka täiskogul, aga tõesti väga veenvatel mõjuvatel põhjustel ta ei saanud täna eh, siia tulla meie ette. nüüd eh, sõnavõtjatele eh, annan võimaluse omalt poolt. kõigepealt härra Estemera, Rahvapartei, Rahvapartei nimel koordinaatorid kõigepealt esimene Rahvaparteist. jah. Äh, äh, jah, ma koostasin siin nimekirja äh, mida siis mõista terrorismi all ja ma tahaksin rääkida sellest äh, doktoreerimine, džihaad, radikaliseerumine, mm, rahastamine, äh, laenukontorid, terroriaktid, koordineeritud terroriaktid, äh, pidev oht ja ohud, millega peab käsitlema, tegelema liikmesriigid koostöö kuritegelike rühmituste vahel üha tõhusam äh, äh, äh, on, peab olema meie võitlus PNR-i teema, Boko Haram, piirikontrollid, relvad, TTIP, internetivõrgustikud ksenofoobia, eh, operatiivteabe vastutusele võtmine, see on need mõisted, mis seonduvad terrorismiga. terrorism on tohutuks ohuks ja on ajas kestev nähtus ja ma tõesti väga kõrgelt austan Gilles de Kerkhoovet ja seda tööd, mis ta on teinud, tal on väga-väga raske töö teha äh, ja äh, ma tahan ka härra Kerkhovel terve rea küsimusi esitada äh, ja väljendada oma ebakindlust, kõhklusi, oma kurbust ja võib-olla paar sõna kolleegidele, kes ei ole asjaga kursis, mina tean, millest ma siin praegu räägin. mul oli varasemalt karjääris sellega seonduvaid ülesandeid. üheksakümmend kaks inimest hukkus terrorirünnakus Madridis ja sellepärast on mul küsimus härra Kerkhoovile, milline struktuur on teil loodud, et oma ülesandeid täita, kui suur on teie eelarve selleks, et oma tööd teha, milliseid allikaid te kasutate selleks, et oma ülesandeid täita? kes koordineerib teie tegemisi ja keda teie koordineerite? jah, ma olen lugenud teie kõnesid nõukogus, mitte alati ma ei ole küll saanud seda teha ja ma tõesti hindan teid väga kõrgelt selle põhjal, sest teie kõned on väga mõttekad ja näitavad seda koormat, mis teie õlul on. aga millised instrumendid on teie käsutuses, et oma aruandeid koostada? jah, me teame, et terrorismi oht on tohutult suur ega kao ajas kuhugi, nii et me peame olema palju eh, karmimad eh, vastutusele võtmisel ja terrorismi vastu võitlise, võitmisel, aga kindlasti tuleb ka andmekaitsega seonduvat arvestada, sellest räägib härra Butarelli. härra Dias de Mira, ma arvan, et härra Kerkhove kindlasti vastab teile kallid kolleegid, aga ma palun, et te teeksite minuga nüüd koostööd. Te näete meie päevakorrast, eh, et ma tahan ka anda võimaluse küsimusi esitada pärast iga sõnavõtjat. Eh, aga palun eh, siiski küsida selle kohta, millest juttu oli ja kolme minutiga piirduda küsimuste esi-, algatamisel ja nüüd sotsiaaldemokraadid. suur tänu, härra eesistuja, ma olen eelkõnelejal väga tänulik, et Iraak, Süüria, Nigeeria olid riigid, mida samuti nimetati, sest on selge, et meie siin Euroopas oleme eh, sõjaplatsidele väga lähedal ja väga palju ohvreid ja surnuid on teistes riikides ja see ei ole mitte riik võitlus moslemite ja kristlaste vahel, vaid võimuvõitlus. ja selles võimuvõitluses äh, äh, selgub, kas jääb peale vaba demokraatlik ühiskond või autokraatlik diktatuur. ja äh, meil ei ole vaja aktsionismi, aga meil on vaja meetmeid rakendada ja kui me saime äh, teada terroriaktidest, siis kohe hakkasid igasugused aktsioonid toimuma äh, ja kohe äh, jälle tõusetusid küsimused sotsiaalvõrgustike kontrollimisest, internetist, reisijate kontrollimisest ja paljudest puudest teemadest ja minu arust on see vastuoluline. Te ütlesite, et kõigepealt on vaja analüüsida, et kus siis need lüngad on meie teadmistes ja meie suutlikkuses. aga ma ei ole näinud ühtegi aruannet, kus oleks käsitletud seda, kus oleks analüüsitud olukorda ja sellepärast on väga, tahetakse kiiresti jälle uusi järelevalvemehhanisme hoopis kehtestada reageeringuna jah, eh, kõigepealt on vaja kriitiliselt üle kontrollida, eh, kas praeguses olukorras eh, kõik see ikka on abiks, kas atentaadid mm, Prantsusmaal saanuks ära hoida. meil on vaja väga põhjalikult üle kontrollida kõik see. ja kurb on see, et me võime jälle langeda sellise tavalise ähm, kuritegude lõksu. selge on see, et tavalisi kuritegusid äh, ei õnnestu sajaprotsendiliselt ära hoida. nii et äh, meil on vaja uusi vahendeid meie võitluses ja kontrollida olemasolevate mõju. aga ma oleksin väga tänulik teile, kui te äh, tõesti mõtleksite selle peale, millised võimalused meil üldse on. me oleme viimastel päevadel kuulnud, et äh, mitmed meetmed ei ole osutunud julgeoleku tagamisel üldse tõhusaks. me kuuleme, et julgeolekus on lünki äh, ja ametiasutused, äh, valitsused ei jaga informatsiooni ka piisavalt oma inform-, teadmiste kohta ja tähtis on, et me tegutseksime faktide alusel ja mitte emotsioonide alusel ja tõesti veenduksime, kus siis need lüngad on, need tuvastaksime. ja ma tervitaksin seda, kui see aktsionism ära jääks, aga samas tõhusaid meetmeid rakendataks, tuginedes analüüsile ja aktsionismiga ju tegelikult kitsendatakse õigusi, samas ei tagata suuremat julgeolekut ja turvalisust. ja eh, mis puudutab deradikaliseerimist ja preventsiooni, siis eh, see peab tugevnema ning sotsiaalne turvalisus ja integratsioon on midagi, mille kohta me oleme väga vähe veel kuulnud. Thank you, Brigitte. Um... ma tänan, Brigitta. kolleegid, palun tehke koostööd äh, aja osas, jah, sisu on kõik suurepärane, mis te räägite, aga ma tõesti tahaks seda ajast ka kinni pea-, peaksid. härra Kirkhoop ECR-i nimel, palun. jah, ma tänan, härra Rüütel. Paris Pariis äratas meid nii-öelda üles, aga paljud siin komisjonis ei ole kunagi üldse uinunudki ja ma pean juhtima tähelepanu kahele aspektile selles valdkonnas, millest te käsitlesite. kõigepealt terroristid ja kurjategijad suudavad üha oskuslikumalt ära kasutada tehnoloogiat, bioloogilist, isegi tuumaterrorism on aktuaalsed ja eh, eh, rünnakud isikute vastu Londonis, teistes linnades, sealhulgas Pariisis, valmistavad eh, suurt muret meile ja aeg ei ole sugugi meie kasuks, aga kui me vaatame seda asja teise poole pealt, see puudutab operatiivteabe kogumist ja kasutamist riikide vahel, kaitsmaks Euroopa kodanikke. Te kirjeldasite tervet rida meetmeid siin nii-öelda jäänukitena. mina ei arva, et minu PNR raport on mingi jäänuk. ma arvan, et see on hoopis midagi, mis on väga suure tähtsusega ja ma tervitan seda, et komisjon tunneb Äh, huvi nüüd jälle kõige selle vastu Pariisi sündmuste tõttu, siis äh, ma käsitlen seda teemat parlamendi seisukohast. meil on raport olemas ähm, ja see on väga teistsugune komisjoni esialgsete ettepanekutega võrreldes. paljud meist olid mures äh, ennekõike andmekaitse küsimuste pärast. nüüd mina raportöörina omalt poolt olen parandanud raportit selles osas ja meil toimub eh, kuulamine ekspertidega, kes on kursis PNR-iga, aga esindatud on sellel kuulamisel ka komisjon ja ma tervitan seda, et komisjon nüüd asja vastu jälle huvi tunneb ja tervitan ka igasuguseid ettepanekuid, mis võib-olla komisjonilt tulevad ja me tahame kiiresti selle teemaga ühele poole jõuda. Äh, äh, jah, me ei kiirusta sugugi, kolm aastat on ju sellega juba tööd tehtud ja tegemist on tähtsa teemaga, meil on väga palju tõendmaterjali selle kohta ja Need kolleegid, kes tahavad rohkem asja kohta kuulda, tulevad neljanda veebruari kuulamisele ja saavad need küsimused tõstatada, aga ma arvan, et tähtis on veel kord öelda, et meie parlamendis on saavutatud häid tulemusi nende teemadega tegelemisel ja tulemuseks on proportsionaalne lahendus, proportsionaalne kõigi jaoks. mina raportöörina pean seda väga tähtsaks ja ma olen päris kindel, et see konkreetne ettepanek õigel kujul oleks suureks abiks äh, selles äh, üha suurenevas ja dramaatilisemas rünnakus äh, meie eluviisi vastu Euroopas. Uh, suur tänu, härra Kirkhope. ma olen nüüd leidnud lahenduse härra Diastemera ja proua Fajon ka äh, nõustusid kenasti sellega, et me järgmise teema arukad piirid lükkame edasi, et meil praegu tõesti oleks piisavalt aega terrorismi teemade arutamiseks ja kedagi ei kitsendataks. kõik saaksid äh, põhjalikke küsimusi esitada, siis tahame ka härra Kerkhove sõnavõttu ära kuulata ju nii et, kallid kolleegid, kas te olete nõus sellega, et me võtame nüüd päevakorra uuel kujul vastu, et tõesti meil oleks rohkem aega antud küsimuse käsitlemiseks ja suur tänu, härra Dias de Mera ja proua Fajon, et te olete valmis arukate piiride küsimuse edasi lükkama. esimesel võimalusel käsitleme me ka seda teemat. suur tänu teile vastutulelikkuse eest, mis tähendab, et meil on nüüd pisut rohkem aega, aga ärge kuritarvitage seda, palun. Äh, nüüd me saame tõesti põhjalikult äh, küsimusi esitada ka pärast härra äh, Kerkhove sõnavõttu. nii et nüüd ma annan ALDE fraktsiooni nimel sõna Sofi Interveldile. jah, ma tänan. sissejuhatuseks mõned mõtted, mis mul on tekkinud. eile õhtul ma olin ühel üritusel, eh, mis toimus Guantanamo päeviku käivitamise küsimuses. see on päevik, mille on kirjutanud üks Guantanamo vange eh, ja me oleme väga palju rääkinud sellest, kuidas Guantanamo tekkis, eh, selle kohta oli meil Feinsteini raport ja see meenutas mulle, et reageerides eh, terrorismile tuleb tegutseda õigesti, aga tihtipeale me talitame hoopis valesti, sest me kiirustame, eh, tegutseme impulsiivselt ja unustame ära selle, keda me siis me tahame kaitsta, mitte ainult meie kodanike elusid, vaid ka vaba ja demokraatlikku ühiskonda, milles me elame. ja mina kardan, et viimastel aastatel tihtipeale meil ei toimunud see nii jah, ma olen alati valmis arutama uusi meetmeid, kui on vaja uusi instrumente, aga samas ma tuletan komisjonile ka meelde, et aastal kaks tuhat üksteist võttis parlament vastu resolutsiooni, kus kutsuti üles põhjalikult hindama terrorismivastase võitluse poliitikat selle senisel kujul. kus see hinnang siis nüüd on? me oleme loonud niivõrd palju instrumente, aga me ei tea, kuivõrd tõhusad need on. ka mina tahaksin Äh, näha ülevaadet selle kohta, et kuidas siis rakendatakse neid meetmeid, mille äh, osas me oleme otsused langetanud. jah, see andmete säilitamise direktiiv, mille kohus on nüüd tühistanud, äh, selle kallal ju me ka töötasime, liikmesriigid tegid väga palju vaeva uue meetme väljatöötamiseks. aga sellel ei ole edu olnud minagi tahaksin näha nüüd hinnangut selle kohta, kuivõrd tõhus on kõik olnud. kodanikelgi on vaja vastust. kuidas on võimalik, et Pariisi puhul Juuti muuseum äh, Brüsselis, Toulouse, Mumbai, Boston, Madrid, doonorite tapmine, kõikidel juhtudel äh, salatalitused teadsid ette, nendest isikutest, kes need aktid toime panid. aga miks see informatsioon ei jõudnud õigele töölauale? meil on vaja ka sellele küsimusele vastust enne, kui me hakkame siin rääkima uutest instrumentidest. Te räägite krüpteerimise keelustamisest. mina ei ole valmis selle poolt hääletama ja seda inimeste pärast, kes minu poolt hääletasid. ma ei ole valmis maha müüma nende inimeste õigusi, kui me ei tea, mida me vastu saame julgeoleku vallas. nii et äh, tähtis on kõigepealt see hinnang teha ja komisjon on seda võlgu kodanikele. nõukogu küll siin praegu kohal ei ole ja mul oli hea meel kuulda eh, härra Rüütel teilt, et kui me hakkame arutama Euroopa Liidu PNR-i, siis tegemist on ettepanekuga, mis hakkab olema kooskõlas andmete säilitamise eeskirjadega, väga hea, ja eh, andmete säilitamise paketiga töö muutub kiiremaks, ma arvan, et eh, see on väga tähtis ja tahaksin komisjonilt veel kuulda ettepanekut mitte ainult andmete kogumise, informatsiooni kogumise kohta, aga ka info jagamise kohta. palun rääkige lähemalt, milline õiguslik raamistik komisjoni silmis peaks olema selleks ja millised garantiid antakse kodanikele ja milline saab olema järelevalve, sest kõik see, mis me oleme teinud seni, paraku neid aspekte ei ole piisavalt käsitlenud. Ähm. jah kallid kolleegid, meil on nüüd küll rohkem aega, aga me ei saa ikkagi lõppajast üle minna, nii et palun kahe minutiga piirduda. Kornelia, sina oled järgmine, kuue. jaa, jah, ma tänan. ma arvan, et Pariisi sündmused olid katastroofilised ja kui me mõtleme selle peale, milline kahju sellest sündis, siis ma arvan, et tuleb tõesti väga põhjalikult järele mõelda, et milline on siis meie õige reageering toimunule. ja minu jaoks on probleemiks see, et see järelemõtlemine õige vastuse üle on midagi, mida ei ole veel toimunud. näib nagu, et me ei ole õppinud midagi toimunust ei üheksandast, üheteistkümnendast septembrist ega ka nüüd toimunust, et millised on need õiged meetmed kuidas reageerida nii, et äh, samas ei kitsendataks meie vabadusi. jah, kõik see seondub ju tegelikult õiguste piiramisega ja äh, see on kõigil südamel. ja kui me selle üle järele ei mõtle, siis me edasi ei liigu ja meelevaldselt ei saa toimida, peab ikkagi analüüsima konkreetseid juhtumeid. ja kas te olete sellist hindamist teinud, et need olemasolevad instrumendid, mis meil on terrorismivastased võitlused, kuidas nad efektiivsemaks muuta, see on kõige esimene samm. vaatame, kuidas me talitame meie praeguste instrumentidega, kuidas neid paremini kasutada. sellest tuleks alustada, aga seda ei ole tehtud. ja teine asi, igasugused ettepanekud. David Cameron tegi ettepaneku, et et praktikas peaks olema nii, et, eh, et ei oleks sellist suhtlust, mida ei saaks lugeda. Eh, kas see on siis vastus Pariisile, et krüpteerimistehnikat peab saama lahti murda, et suhtlemine peab olema avatud, et Eh, need õigused, mis praegu on siin, visatakse üle parda, kas see on see tee edasi, seda ma küll ei suuda kodus kellelegi selgeks teha. see on vastuvõetamatu ja peener. jumala eest. Eh, kuidas PNR-iga saanuks Pariisis toimunu ära hoida, see ei ole loogiline. ja ma ei nõustu väidetuga Äh, ja äh, terrorismiga tuleb võidelda seal, kus see pärineb. ma olen Põhja-Iraagis olnud ja tähtis on seal hea seista selle eest, et inimesed ei läheks terrorismi teele. on vaja toetada pagulasi. Äh, on vaja toetada ka neid, kes on teinud lõpparve terrorismiga kuidas praktikas eh, midagi ära teha, et terrorismi enam ei finantseeritaks. miks ei räägi keegi sellest, et Türgi või Saudi Araabia toetavad terrorismi, tarnivad neile relvi? meil on vaja rääkida sellest, kuidas eh, vältida seda, et noored mehed meie liikmesriikides muutuvad džihadistideks seda me arutame Saksamaal väga põhjalikult praegu. ja mis on valesti meie integratsiooniga kodus liikmesriikides? inimesed tulevad meile ja kuidas neid integreerida, need on need küsimused, mida me peame esitama, kui me tahame edasi liikuda võitluses terrorismi vastu. aitäh! Judith Sargentini, palun roheliste nimel. aitäh, esimees Äh, Sofi tõi terve rea näiteid Äh, nende kurjategijate kohta, kelle kohta oli info olemas, ma tahaksin rääkida ka kahe tuhande neljanda aasta näitest äh, Mohammed Beist, kes tappis Theo van Goghi Amsterdamis. mina ise olen Amsterdamist pärit, mina olin munitsipaalnõukogus tollal ja ma tunnen, et ma elan neid samu sündmusi ikka ja jälle üle. ma kuulen neid samu ettepanekuid, näiteid sõnavõtte, mida ma olen viimase kümne aasta jooksul pidevalt kuulanud ja kui asi puudutab deradikaliseerimist, siis mina toetan seda ettepanekut ja ma pidevalt imestan, mis on toimunud kahe tuhande neljandast aastast peale, kui loodi suured deradikaliseerimisprogrammid, aga pärast seda jäeti need jälle kõrvale kui asi puudutab meetmeid, kuidas panna meid turvaliselt ennast tundma, siis mul on siin tõesti suured küsimused ja lõpuks saime läbi häda selle dokumendi, mida arutati koos siis eh, seitsmeteistkümnendal jaanuaril ehm, nõukogu sisejulgeolekukomiteega on siis tegemist. ja siin on kirjas, et liikmesriikidel ei ole eh, omavahelist andmevahetust. kaheksakümmend protsenti andmetest Europolis, eh, mis puudutab neid reisijaid, kellega on, kes on võimalusel, kes on ohtlikud, on tulnud neljast liikmesriigist. ma tahan, et seda arutatakse, sest ma näen siin võimalust olukorda oluliselt parandada. ma tahaksin komisjonilt kuulda, kas siis, kui nõukogu teid kutsub üles vaatama, kuidas sekkuda ja kuidas ähm, ähm, saada endale dekrüpteeritud andmeid. muidugi Snowden hoiatas meid selle eest, et me peaksime ennast äh, uudishimulikku inimeste eest kaitsmas. ma tahaksin teada, mida teie kavatsete selle peale teha. ma olen kuulnud Timmermansi käest seda eelmisel nädalal, me oleme seda kõikjalt lugenud, et PNR äh, andmeid tuleks koguda, kuid vastavalt andmete säilitamise reeglitega. kuid vabandage mind, sellest ei piisa. mis asi see siis on? Äh, mida te kavatsete teha mis asi see on, PNR andmete kogune, kogumine andmete säilitamise reeglitele vastavalt? mina ei saa aru, mis asi see on. Schengen. ka siin kuulen, et peaksime vaatama, kuidas Schengen töötab, sest meil on vaja rohkem inimesi kaitsta. tegemist on meie enda riikidest pärit võitlejatega, neil on Euroopa passid ja nad võib-olla isegi ei liigu ühest liikmesriigist teise, aga nad põhjustavad ikkagi kahju. kuidas saab Schengen siis aidata kaasa, kuidas saab piiriületuse raskendamine tõeliselt meid aidata? aitäh, FTD nimel Laura Ferrara, palun. aitäh, esimees kõik need faktid, nagu need, mis leidsid aset Pariisis, toovad endaga kaasa tihtipeale nulltolerantsi poliitika ja see ohustab meie põhiõigusi. tegemist oleks paradoksiga, kui kui me oleksime korraga uuesti olukorras, kus meie liikumisvabandust, väljendusvabandust hakatakse piirama, kui meie õigusi, usuvabadust hakatakse piirama, selleks et oleks suurem julgeolek. kõige keerulisem ülesanne ongi leida õige tasakaal kahe huvi ja kahe poole vahel, ühelt poolt meie vabadused ja teiselt poolt julgeolek. Te rääkisite mm, pikaajalistest ja lühiajalistest meetmetest lühiajalises plaanis on meie arvates vajalik Äh, suuremat koostööd viia politseiametite vahel, eriti just andmevahetuse vallas, näiteks Itaalias, kui paar päeva tagasi arreteeriti äh, kaks belglast, siis ei teadnud meie politsei mitte midagi äh, selle operatsiooni taustast. loomulikult on meil vaja seega andmevahetust Äh, alast koostööd parandada. pikaajalises perspektiivis on vaja parandada ka äh, um, info ja kultuuri ja hariduse taset. see sõltub instrumentidest, mis meie käsutuses juba olemas on. meil on vaja teha põhiväärtustest, põhivabadustest äh, meie tugev külg. interneti koht Äh, tahan öelda, et tegemist on väga hea instrumendiga vaba info liikumise vallas, vaba andme, äh, arvamuste vahetuse vallas, äh, kuid meil on vaja ka siin paremat kontrolli, me ei saa olla silmitsi riskidega, et me anname inimestele ähm, et me piirame inimeste infovahetust, meil on vaja luua paralleelvõrgustik Ähm, anonüümseid andme ähm, meil on vaja kontrollida paralleelvõrgustikke, kus äh, toimub näiteks äh, relvakaubandus, ähm, kus äh, toimuvad musta turu kaubatehingud, meil on vaja võidelda läbi nende paralleelsete võrgustike terrorismi vastu Need meetmed, äh, millest te rääkisite oma analüüsis, äh, ma tahaksin teada, kas te saaksite meile anda infot selle kohta, millal see analüüs läbi viiakse täpselt ja millised on tegevused, mida komisjon kavatseb selle käigus läbi viia? aitäh, kolleegid, meil on nüüd pärast härra Rüütte sõnavõttu küllalt äh, pikk äh, kõnelejate nimekiri veel vaja läbi võtta. nii et meil on kaks võimalust, kuidas seda teha. kõigepealt äh, see, et kõnelejad peaksid kinni pidama ühest-kahest minutist Äh, muidu on see kõik ebaõiglane järgnevate kõnelejate suhtes. Äh, me võtsime juba osad päevakorrapunktid päevakorrast maha, nii et kõike seda arvesse võttes ähm, kui kõik äh, inimesed hakkavad kolm-neli minutit rääkima, siis me läheme ajast üle ma näen, et te noogutate, kas te olete nõus minuga, kas te saate seda teha? ma tean, et te saate teha äh, niimoodi, et äh, piirdute ühe-kahe minutiga. ma jätan välja ka esimehe vahemärkused, sest neid ei ole niikuinii vaja. hea küll, see oli nali. lepime siis kokku, et äh, räägime üks kuni kaks minutit ja palun suunake oma küsimused komisjonile, sest meil on vaja äh, aru saada, mida komisjon kavatseb teha oma ettepaneku põhjal. Rashida Dati, palun. aitäh. Mm, ma olin väga huvitatud sellest sõnavõtust ja olin küllalt üllatunud sellest toonist pärast sündmusi, mis leidsid aset nii Pariisis kui ka Brüsselis. Ehm, võtmata siis veel arvesse kõiki rünnakuid, mis on suudetud ära hoida Euroopas. siin huvitab mind eriti teie sõnavõtt, ehm, sellepärast et me peame nüüd tegutsema väga kiiresti, kuid mind huvitas ka väga see üllatus, mida te väljendasite Ähm, selles suhtes, et sellised rünnakud leidsid aset meie ajastul, kuid teie tõite välja ainult probleemid internet, Schengen, PNR andmevahetussüsteem. minu kolleeg Augustin äh, rääkis ka samuti neist väga hästi ja mida teie lõpuks vastasite, te vastasite, et te kavatsete kaaluda, kavatsete arutada ja et teil on palju lahendamata küsimusi, kuid kus on sammud, kus on kiireloomulised ettevõtmised, kus on teie tegud, see, mis ajakava, sest kahjuks me teame, milline on olukord, millised on traagilised sündmused, mis on toimunud, sest küsimus ei ole enam selles, kas terroristid viivad rünnakuid läbi, vaid küsimus on selles, millisel hetkel nad kavatsevad seda teha. sellepärast äh, ühinen eelkõnelejate küsimustega. kõigepealt sellepärast, et komisjonil on kohustus tegutseda ja te peate kiiresti vastuseid andma, sest milline on teie ajakava täna, millised on konkreetsed konkreetsed tõhusad sammud, mida te kavatsete astuda. samuti ühinen Sofi Intvelti küsimustega selle kohta, millised on hinnangud nende instrumentide kohta, mis meie oleme vastu võtnud. Euroopa kodanikel oleks ähm, väga hea meel samuti kuulda nende instrumentidele antud hinnangute kohta. palun, Joseph tahaksin teid tänada väga selge analüüsi eest. Te tõesti olete keskendunud sellele, mis praegusel ajal oluline on ja mina olen seisekohul, et meil on tõesti vaja tegusid, aga mitte lihtsalt niisama sagimist. mul on tunne, et me e, oleme praegu e, nendest e, asjadest, nendest aruteludest veel väga-väga ka kaugel me rääkisime siin eh, helikopteritest. on inimesi, kes eh, ei eh, ole nõus sellega, mida parlament andmekaitse väljas teeb. ma arvan, et meil on praeguses olukorras vaja väga selget mõistlikku analüüsi, me peame E, üritama probleemidele e, läheneda tõesti niimoodi, et me suudaksime need probleemid ka e, lahendada ja te ütlesite, et me võiksime võib-olla teha või paremini kasutada neid asju, mis meil olemas on, see on tõesti väga oluline sõnum. ja seda võiksime me teha ka siinsamas Belgias. ja meil on vaja Äh, äh, siis tegutseda. mul on ka kaks konkreetselt küsimust. Äh, üks asi on see, et ma olen Europoli küsimuses variraportöör ja te rääkisite nii-öelda nendest ülejääkidest või veel vastuvõtmata õigusaktidest Europoli vallas. tahaksin selle kohta midagi täpsemalt saada ja te Eh, me teame, et need terroristid, kes Pariisis tegutsesid, ostsid oma relvad siit Belgiast. Eh, niisiis eh, tahaksin teada, kuidas me sellise piiriülese tegevuse vastu tulevikus paremini võidelda saaksime, aitäh. Thank you, Joseph. Next is Mr Dupre. aitäh, järgmiseks Gerard Dupre, palun. aitäh, esimees teen kiiresti, aitäh, härra peadirektor. esimene märkus, te ütlesite, et tuleb mm, meetmete kaudu reageerida, olen teiega nõus, me oleme demokraatlikus ühiskonnas, kuid meil on vaja ka tõhusaid ja mõõdukaid vastuseid ja te ütlesite ka, et kahe tuhande üheteistkümnendast aastast peale oleme radikaliseerimise vastu tõhusalt võidelnud. ma tunnistan, et ma olin väga üllatunud. kas te saaksite näidata täpselt, kuidas see on, võitlus on olnud tõhus, sellepärast et väga paljud meie kodanikest on nüüd näinud Süüriasse või Iraaki eesmärki ja teie strateegia ei tundu meile olevat äh, eeskujuks. samuti olin äh, kuulasin äh, huviga teie ettepanekuid PNR-i kohta, aga siin on meil Euroopa Kohtu otsus andmekaitse kohta ja mul on ka mõned küsimused ja märkused. Te rääkisite tulirelvadest ja vajadusest vastavates seaduste järgi. meie, minu koduriigis on selline seadus olemas, kuid äh, terroristid ei osta oma äh, relvi ju seaduslikult, aga mida siin teha siis äh, seadustega? seega, kui ma loen sellist ettepanekut, siis olen üllatunud. Te rääkisite ka Schengenist ja viisa ja piirikoodeksist äh, mul on siin kolm küsimust, kas te leiate, et on normaalne, et praeguses olukorras otsustavad liikmesriigid selle üle, millist infot nad teistega jagavad, kas terroristid ei peaks siis olema ähm, automaatselt selles probleem on selles, et terroristid on äh, eurooplased, me viime läbi miinimumkontrolle. me peame viima läbi miinimumkontroll. me viime läbi piiridel miinimumkontrolle, kuid meie saame äkki rohkem ära teha. meil on isegi alaealisi, kes on läinud äh, Belgiast välja, hoolimata sellest, et neil peaks olema vanemate luba selleks. kas see peaks olema siis süstemaatiline? mida te kavatsete teha sotsiaalvõrgustike suhtes, milliseid meetmeid me saame eh, teha ära sotsiaalvõrgustikes selleks, et terroristid ei saaks seal oma ideid levitada, kõike seda tuleb teha demokraatlikult ja tõhusalt. aitäh, Gerard. Äh, proua Osenberg järgmiseks Mrs Rosenberg. proua Rosenberg. ta kahjuks läks ära. järgmiseks äh, härra Hallahu, palun. aitäh. sellised sündmused nagu leidsid aset äh, Pariisis on ainult jäämäe viimastel aastatel on meedia ja ametivõimud viidanud sellele lakkamatult, et need mošeed, koolid ja teised moslemi institutsioonid teistes liikmesriikides on kontrollitud fanaatikute poolt. ma viitan siin vihakõne levitajatele ja tugevalt antisemiitlikule ja lääne vastasule materjalile, mida seal müüakse ja levitatakse loogiline tulemus sellise küllalt populaarse islami loogiline tulemus, hoolimata sellest, et me ei soovi seda tunnistada. ükskõik millised jälgimissüsteemid meil on, ei saa me takistada iga isiku sõltumatut tegevust, nii et kas te arvate, et sellele rohujuure tasandi džihadismile pööratakse piisavalt tähelepanu, mida viiakse ellu läbi üksikisikute. Te mainisite ka tulirelvade kontrolli. kas te võiksite rääkida kon-, konkreetsemalt, kas te räägite seaduslikest või ebaseaduslikest äh, tulirelvadest, kas te tahate uusi piiranguid legaalsetele tulirelvadele? Ehm, Pariisi terroristid kasutavad kasutasid relvi, mida ei oleks saanud seaduslikult ühestki Euroopa Liidu liikmesriigist, aitäh. Tšetšil Kienže, palun. aga ta läks samuti minema. kõnnib seal taga. järgmine kõneleja, palun, äh, proua Vavo, aitäh. me peame ühiselt tegutsema, et eurooplasi kaitsta äh, terrorismi eest, mis meie kontinenti on tabanud. Äh, kõikide lahenduste hulgas on Euroopa PNR kahtlemata hea instrument selleks, et lubada Euroopa džihadistide mm, märkamist selle asemel, et äh, äh, igal riigil oleks oma PNR, lubaks Euroopa PNR äh, tagada rohkem kaitset ja põhiõigustest kinnipidamist kuid samas ähm, peame tähelepanu pöörama äh, sellele, et äh, Euroopa peeneri võetakse äh, vastu emotsioonide põhiselt ja liiga kiiresti. meil on vaja arutada seda küsimust ja nagu härra Varmopolos teab, siis komisjoni ettepanekut tuleb parandada selleks, et põhiõigustest paremini kinni pidada, eriti isikuandmete kaitse ja eraelu kaitse vallas. peener on tihedalt seotud ka andmekaitsepaketiga. Te ütlesite seda ise mul on selle üle väga hea meel. Nende kahe teemaga tuleb edasi liikuda paralleelselt, mis on määrava tähtsusega selleks, et Euroopa instrumentidel, mis on seotud andmete kogunemisega, ka korralik õiguslik alus. Franz Timmermans teatas, et komisjon kavatseb välja tuua uute peeneri ettepanekutega, kui nõukogu ja parlament omavahel kokkuleppele ei jõua ja kui te kavatsete seda teha, siis ma tahaksin teada, millal ja kas te kavatsete sinna sisse viia ka härra Avramopulose ähm, ettepaneku ähm, andmekaitse inspektori kohta. aitäh. Äh, aitäh, palun äh, Toomas Tšetovski. aitäh mina toetan äh, suuremat koostööd, paremat andmevahetust, äh, paremat ametite vahetite koostööd, kuid äh, kui me kõik selle kõrvale jätame, siis me avastame, et dokumendis midagi uut ei ole. mina olen seda strateegiat lugenud. mida siin uut on? kõik need asjad äh, võib kirja panna ka, oleks võinud kirja panna ka pärast teisi rünnakuid. siin ei ole mitte midagi uut pärast üheteistkümnenda septembri rünnakuid oleks võinud seda kõike öelda. siin ei ole mitte midagi uut, millele tugineda. mina ootasin, et me arutame selget strateegiat tulevikuks, järgnevateks aastateks, mis tugineb psühholoogilistel kontseptsioonidel. me teame, et terrorirünnakuid viivad läbi separatistlikud rühmitused, mida on raske kontrollida. me ei saa iseendale valetada, me ei saa kõiki võrgustikke kontrollida. iga päev luuakse kolmsada uut Ähm, tarkvarasüsteemi, kuidas seda kõike kontrollida? ma tahaksin teada, kuidas äh, see teie välja pakutud süsteem töötama hakkab, ma tahaksin kuulda konkreetse ajakava kohta ja erinevate ülesannete kohta, mm, kus meil oleks võimalik koostööd teha. aitäh, proua Kinnitši, palun. aitäh esimees, mina tahtsin lühidalt sõna võtta, sellepärast et ma kuulsin äh, kõneleja käest, et äh, terrorism on rahvuslik küsimus, äh, mida saab omalt poolt täiendada ka Euroopa Liit ma olen sellega nõus, kuid reaalselt me teame, et tegemist on rahvusühelese nähtusega, me oleme seda kuulnud ka teiste kolleegide käest nüüd, et äh, ühes kohas ostetud relvi kasutatakse teistes riikides. ja Euroopa tasandil tuleb sellega probleemiga tegeleda, kuid ähm, me ei saa teha siin selliseid vigu, nagu tehti andmete säilitamise ettepaneku puhul, mille Euroopa Kohus tagasi lükkas. me peame keskenduma just ennetamisele, näiteks me teame, et sõnumid, mida inimesed omavahel vahetavad, liiguvad just internetis, kuid tegemist on aspektiga, mida tuleb kindlasti käsitleda prioriteetsena ja me peame käsitlema ka alaealiste küsimusi, me teame, et väga paljudes sisserändajad on äh, saatjad alaealised, kellest ei jää mingisuguseid jälgi ning tihtipeale võtavad terroristide võrgistikud nad oma hoolele. meil on vaja seega tegeleda ennetusega ja äh, äh, mina ise tõin välja siin need aspektid, millest tuleb eelkõige lähtuda aitäh, proua Holmaier. kui teda siin ikka ei ole, siis äh, härra Koelju, palun. aitäh härra Rüütele selle kõne eest justiits- ja siseasjade valdkonnas on väga harva kuulda, et liikmesriigid nõuavad rohkem Euroopa Liidu tasandil lahendusi. ma ütlen, et lihtsam on nõuda Euroopa Liidu tasandil lahendusi, kui et tunnistada, et riiklikul tasandil on tehtud vigu. ja kui me räägime rahvusvahelistest terrorivõrgustikest ja nendega seotud ohtudest, siis on meil vaja tõesti Euroopa tasandi lahendusi, kuid meil ei ole selliseid lahendusi vaja, mis piiravad liikumisvabadust, meil on vaja ähm, paremaid äh, politsei koostöövorme, meil meil on vaja äh, paremat äh, luureteabe jagamise võrgustikku ning paremini kontrollida äh, relvakaubandust ja tulirelvi. siin on meil kindlasti rohkem Euroopat vaja. Schengeni kohta ma pean teile ütlema, et mulle jäi mulje, ma loodan, et ma ei eksinud, et kas volinik Avramopoulos ja ähm, asepresident Timmermans ütlesid, et mm, et nad on ühel nõul, aga igal juhul ei ole meil vaja Schengeni reegleid muuta, vaid neid paremini rakendada, meil on vaja hinnata, kas välispiiridel me teeme oma tööd. ja muidugi me teame, et meil ei ole kõikjal äh, välispiiridel Euroopas võrdsel tasemel kontrollid. seega me peame välja tooma probleemid, sellepärast on meil ka uus instrument, mille parlament on heaks kiitnud koos komisjoni ja nõukogu, see on Schengeni hindamismehhanism. nii et me peame seda instrumenti kasutama selleks, et hinnata seda, kus on probleemid. ja selleks, et lahendada probleemid seal, kus nad tekivad. ja mitte nõuda Schengeni läbivaatamist. ma arvan, et see ei annaks mingisugust tulemust. Um, Carlos. aitäh, Carlos. Äh, Anna Gomes järgmisena. Äh, meil on praegu vaja Euroopa tasandil vastuseid äh, Euroopa Liit on teinud kõige hullemat, mida liikmesriigidki on teinud. on nõrgendanud meie luurevõimekust. teenistused ei suhtle omavahel, ei jaga infot meil on Sitsen, mis on Insenist lahutatud, üks teeb koostööd liikmesriikide luureasutustega ja on välisteenistuse alluvuses, siis on meil veel terve rida igasuguseid keskusi üks äh, siseasjade peadirektoraadis, äh, siis, äh, siis EGO ja juures ja nõnda edasi, kas ei oleks mõistlikum, kui me need kõik ühendaksime ja sunniksime ka liikmesriike ühendama kõik need talitused ja panema neid jagama infot, mida nad ei jaga ja seetõttu ongi terrorismivastases võitluses tehtud palju vigu ja kas äh, näiteks äh, võimekuse suurendamine nagu araabia keele kõnelejate arvu suurendamine, et oleks võimalik jälgida äh, neid araabiakeelseid internetiallikaid. mida te teete selleks, et liikmesriigid tõesti teeksid seda, mida neil on vaja teha? sellepärast et näib, et praegu liikmesriigid ei võitle kuigi äh, tõhusalt terrorismi vastu ja äh, kuidas te investeerite nendesse programmidesse, mis hoiavad ära radikaliseerimisi ja aitavad noortel deradikaliseeruda see on tee, selleks on vaja täielikult teistsugust poliitikat, mida praegusel säästuajame, säästumeetmete ajal on ellu rakendatud ja need säästumeetmed on ju toonud kaasa kogukondade marginaliseerumise, inimeste marginaliseerumise ja sealt te terroristid võrsuvadki. proua Hallmeier nüüd lugupeetud esimees, kallid kolleegid ma olen äh, nõukogu dokumentidega väga hoolikalt äh, tutvunud ja vaatanud ka, mida komisjon on teatanud äh, ja ja siin olen ma natuke hämmastunud siin meie komisjoni. ühelt poolt toetame neid, kes on nõudnud broneeringu infot juba varem. meie ei ole siin aga mingi kolmas osapool, meie Eh, eh, nõuame ühtset Euroopa broneeringu infosüsteemi ühtsete andmetega, see oleks mõistlik, mitte et meil on kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi eh, ja ja meie jaoks on väga oluline, et meil oleksid ka ühtsed andmekaitsestandardid, me oleme seda korduvalt rõhutanud, me ole, kordame seda ikka ja jälle, me leiame, et see on hädavajalik. Brüsselis äh, näiteks Prantsus, Prantsusmaalt tullakse Brüsselisse ja nõnda edasi, mingeid eh, andmeid nende kohta ei ole, see tähendab, et broneeringu info tegelikult on eh, vajalik eh, kaitsemeede, see on erinevatel põhjustel vajalik, me peame asjaga tõesti sisuliselt tegelema ja me ei peaks ennast poliitiliselt nurka mängida laskma, me teame, et poliitilises plaanis on raske koostööd teha ja kui me tahame, kui me leiame, et broneeringuinfo on vajalik, siis me peaksime üritama siis selle teemaga mõistlikult üksteisega suhelda. et eh, tahaksin eh, korrata veel ühte asja, eh, mis on väga selge, mõned, mitmed kolleegid on juba rääkinud näiteks mis puudutab andmete kaitset Austrias, näiteks pangaandmete kaitset, siis äh, Äh, me, me ei saa samamoodi käituda ju ka kui broneeringu info osas. Äh, ja näiteks isegi patsientide isikuandmetele on meil võimalik ju juurde pääseda. Äh, ma leian, et me peaksime vaatama seda, mis inimestele tõesti oluline on ja äh, Eh, sellistes keerulistes küsimustes eh, peaksime me siis tõesti rääkima asjadest arukalt, rääkima sellest, eh, mis on hädavajalik ja ei peaks ennast siin üksteisele vastatama. me peame tegelema selliste oluliste küsimustega nagu deradikaliseerumine ja samuti vaadata, kuidas näiteks kinnipeetute puhul radikaliseerumist vältige Ehm, me ei saa keskenduda lihtsalt nüüd ühele asjale, küll broneeringu infole, küll an-, äh, andmekaitsele, meil on vaja kõigi nende asjadega tegeleda äh, ühiselt. Ehm, me peaksime pöörama tähelepanu ka rakendamisfaasile, nende asjade väljatöötamise faadile, aga ehm, me ei, ei saa lubada seda, et me piisavalt ei hoolitse inimeste julgeoleku eest, sest julgeolek on äärmiselt oluline ning kui me räägime aus-, andmete vahelduses, vahetusest liikmesriikide vahel, eh, siis eh, peame eh, Äh, arvestama ka sellega, et võib-olla on liikmesriike, kes ei soovi äh, sellist andmevahendust, ähm, aga kui inimesed soovivad, kui riigid soovivad äh, turvalisust, siis peaks siin toimuma siiski tegevus koordineeritult ja Euroopa Parlament peaks oma panuse andma. see on Miriam Dali, Miriam. Miriam Dali järgmisena. aitäh. ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik, sest aega on meil vähe kui me räägime äh, sellisest teemast, äh, siis on selge, et meil on vaja strateegiat, mis on sihipärane ja mis tõesti aitab võidelda terrorismiga Euroopas, aga kahjuks äh, enamiku ajast me oleme olukorras, kus me lihtsalt asju lapime siis, kui midagi juhtub. nii et, et ma tõesti ootan sellist strateegiat, mis viib tasakaalu kodanike turvalisuse ning eh, inimeste põhiõigused ja mul on eh, kolm küsimust tihtipeale räägitakse sellepärast, et me peame väga tähelepanelikult jälgima välisvõitlejate tagasipöördumist, nende inimeste tagasipöördumist, kes on islamistlike rühmitustega jõustunud. tahaksin teada, kuidas me seda teeme, kas me seda üldse teeme, mida te sellest arvate ja kuidas me saaksime tõesti ja tõhusalt selle teemaga tegeleda. minu arvates ja ka paljude kolleegide arvates saavad liikmesriigid parandada piiriülest koostööd ja vahendada infot näiteks julgeolekuohtude avalda-, avastamiseks ja ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate ja kuidas liikmesriigid tõesti saaksid tõhusamat koostööd teha. mõned päevad tagasi Äh, Maltal kirjutati üsna palju sellest, et Liibüa äh, põhiseadusliku assamblee president ütles, et Euroopa Liit äh, alahindab IS-i võimekust jõuda Euroopa rannikule ja ma tahaksin teada, kas te peate seda ohuks ja kui see peate, siis mida te selle võit-, vastaseks võitluseks teete, sellepärast et kodanikud mitte ainult minu kodumaal Maltas, vaid ka teistes liikmesriikides vajavad tõesti vastust sellele küsimustele ja me ei taha olla olukorras, kus me jälle auke lapime, kui midagi juhtub. aitäh. proua Jolie järgmisena aitäh, esimees. rünnakud äh, seitsmendal, kaheksandal, üheksandal äh, jaanuaril, üheteistkümnendal jaanuaril nõudsid Euroopa Liidu välisministrid, et äh, Euroopa oleks nõus broneeringu infoga. minul tõsiselt on väga raske näha sidet nende kahe asja vahel. kui me paneme rõhu Äh, broneeringu infole, äh, siis äh, me unustame ära selle, mis Prantsusmaal varem on juhtunud. riiklike prokuröride kohtumine toimus Pariisis neljandal detsembril ja seal öeldi, et meie ei saa täita oma ülesannet, me ei saa tagada turvalisust äh, praeguses olukorras äh, ja kasutati üsna kõnekaid näiteid, näiteks meil ei ole jutt käib nutitelefonidest ja me räägime äh, siin mingitest sadade info, eurode ulatuses investeeringutest Eh, tegemist on eh, meie säästupoliitika otsese tulemusega. kas te teate, et Prantsusmaal on võitlus eh, terrorismivastasele võitlusele ulatatud Brasiili prokurörile härra Molinsele, kel on väga palju teisi asjugi teha ta peab tegelema ka terrorismi järelevalvama, ta vastutab igasuguse karis, karistustegevuse eest. kas te teate, et eelneval aast-, eelmisel aastal kärbiti Äh, üle tuhande inimese politsei koosseisu äh, ja äh, minu jaoks on broneeringu info nõudmine poliitiline nõudmine, mis varjab seda, et meie eelnevad tegevused ei ole olnud piisavad. Quatši vennad, nad reisid Pariisi Grivieri vahel ning äh, broneeringu infoajatust poleks nende puhul olnud mingit kasu. Äh, mis puudutab äh, interneti järelevalvet ning krüpteerimise keelamist, siis tahaksin tsiteerida ühte artiklit ajalehest Le Monde'is, kus öeldakse, et algoritmide põhise krüpteerimise süsteemi Äh, loomine võimaldaks siis krüpteerida reaalajas. niisiis äh, me ei saa äh, äh, samamoodi enam edasi tegutseda, nii et, et meie rohelised, meie oleme vastu sellele nõudmisele, millel ei ole faktidega mitte mingisugust seondit. vastupidi, äh, olemasolevaid vahendeid on alakasutatud ning me peame vahendeid tugevdama äh, selleks, et me saaksime keskenduda nendele inimestele, kes on tõesti ohtlikud ja mitte luua sellist universaalset jälgimissüsteemi. härra Voss. aitäh kõigepealt on minu arvates täiesti õige, et see, mida me hetkel teha saame, et me seda kõike arutame ja siis mõtleme sellele, mis on või tõhusam või mis on võimalikum või mida saab kõige kiiremini rakendada ja äh, minu arvates äh, peaksime kogu selle julgeolekuolukorra puhul äh, Äh, mõtlema ka sellele, et kust me peaksime võib-olla alustama, võib-olla äh, peaksime äh, mõtlema riikliku julgeoleku definitsiooni ja julge-, terrorismi Eh, definitsiooni üle ja selle üle, kuidas nad on seotud organiseeritud kuritegevusega, sest tihtipeale terror, terrorismi organiseeritud kuritegevus käib käsikäes ja peaksime mõtlema ka sellele, milliseid andmeid me tegelikult vajame selleks, et paremini terrorismi vastu võidelda, millised andmed on tõesti olulised ja meie Rahvaparteis oleme selles veendunud, et et on vaja selliseid andmeid, mis annavad täiendavaid teadmisi ja võib-olla siis kas või nagu eelandmed e lennureisijate kohta ja loomulikult eh, nende kõige juures tuleb arvestada kehtivat Euroopa õigusraamistikuga. mulle tundub olulisena ka see, et, et kõigi nende inimeste rahu, rahalisi vahendeid, see kõigi nende asümmeetriliste ohtude puhul arvestab, aga siis eh, me peaksime paremini neid rahalisi vahendeid kontrollima, eh, nende terroristide vahendeid ja võib-olla peaksime jälgima ka, mis toimub internetis, aga võib-olla peaksime jälgima ka selliseid inimesi ja eh, rühme, selleks on loomulikult vaja inimesi ja vahendeid, see on selge ja võib-olla oleks, meil oleks vaja ka kiiremat menetlustest neid radikaliseeritud internetilehti kõrvaldada ja äh, me oleme rääkinud siin ka siis sissereisi, välja, väljareisi keelde. selle üle peaksime jälle mõtlema, äh, kuidas me seda näiteks Austrias praegu teeme ja arutame äh, ja samuti ka rahastamine kolmandatest riikidest, kas seda peaks üldse lubama? ja siis veel küsimus, kuidas Äh, kuidas Türgit paremini kaasata. me, on suuri tehnilisi projekte, äh, Europol äh, võiks Europoli võiks siin veel paremini kasutada, näiteks saada liikmesriikidelt politseialast infot, samuti Schengeni süsteemi, võimalused Schengeni infosüsteem ja võib-olla ka mitmepoolne koostöö siis luuretalituste vahel, seda peaks samuti tugevdada ja võib-olla ka Prümi lepingu kehtestamisele pea, äh, rakendamisele peaks rohkem tähelepanu pöörama. Äh, mulle tundub, et kui me äh, sellise strateegiaga edasi liigume, siis tekib meil ka erinevaid võimalusi, mida paremini ära kasutada, aitäh! Thank you. Next is Miss Bjork äh,. proua Bjork järgmisena. Very much uh.... aitäh. kõigepealt äh, tahaksin öelda, et pärast Pariisi rünnakuid äh, kõik, mida ma loen, kõike, mida ma kuulen, mulle valmistab muret äh, nende asjade toon äh, Eh, siin eh, räägitakse sellest, no mis on Euroopa, mis on lääs ja ma ei tea, kas me kannatame kolle-, kollektiivse mälu kaotuse all, kas me oleme ära unustanud, et Euroopa on üles ehitatud kolonialismile ja rassismile, aga eh, me peame olema ettevaatlikud, et me ei muutuks islamofoobseks, meil on islamofoobia, afrofoobia, samuti antisemitism, meie ees seisavad väga suured ülesanded ning minu arvates on meie ühiskonnad juba polariseerunud ning need terroristid, eh, kes terrorirünnakuid toime panevad, on eurooplased, nad on osaks meist ning eh, mõned inimesed unustavad ära eh, ka härra Breiviku paremäärmusliku terroristi, kes pani toime kõige hullemaid terrorirünnakuid, mida oleme tunnistanud, tema oli ka eurooplane. ning tahaksin korrata, mida mitmed meie kolleegid on öelnud, viis kakskümmend. Äh, terrorismi vastane võitlus on siiamaani olnud täielik läbikukkumine ja ma arvan, et me võlgneme nii Pariisi kui kõige teiste terrorirünnakute ohvritele, et me küsiksime endalt, miks asjad valesti läksid, mis on täielikult läbi kukkunud, kas meil on vaja tõesti rohkem järelevalvet ja vabandust, rohkem pomme me oleme nii põhjalikult läbi kukkunud, et me võlgame kõigile ohvritele seda, et me tõesti istume maha ja mõtleme, mida me peaksime paremini tegema. meil ei ole vaja rohkem interneti järelevalvet, reisijate infot, Schengeni seadustiku tugevdamist ja meil ei ole tõesti vaja rohkem pomme maailmas heita Äh, ma arvan, et meil on vaja rohkem seda, mida te oma sõnavõtus vaevalt mainisite, meil on vaja panna rohkem äh, rõhku välispoliitika muutmisele. Äh, viisteist aastat sõda ei ole andnud tulemusi, me ei ole suutnud terrorismi peatada, mida tuleks siis teistmoodi teha ja te rääkisite sotsiaalsest ühtekuuluvusest ja sotsiaalsest integratsioonist, aga te ei rääkinud ühestki konkreetsest meetmest selles vallas, kuidas võidelda diskrimineerimisega, kuidas võidelda islamofoobia ja polariseerumisega meie ühiskonnas. sellega kõigega tuleb teha, tegeleda pikemas perspektiivis, kui tahame tõesti tõsiselt terrorismi vastu võidelda. aitäh. proua Swinburne järgmisena või Berg vist. aitäh mul on tõesti väga hea meel, et täna on siin nii palju inimesi, kes seda teemat arutavad. kolmandal detsembril esindasin mina terve rea muudatusettepanekuid, mis puudutasid Euroopa julgeolekustrateegiat. Need hääletati väga kiiresti maha, aga võib-olla peaksin need muudatusettepanekud uuesti esitama ja vaatama, mis siis juhtub, hea küll, see selleks Te rääkisite sellest, et on vaja analüüsida lünki ja vahendeid. mina arvan, et me pigem peaksime pöörama tähelepanu piirikontrolli puudumisele võitlus terrorismiga on siseriiklik küsimus, aga kui me eh, tahame Euroopa Liidus mingis vallas koostööd teha, siis praegu oleks selleks tõesti õige aeg. vaatasin Eh, seda määrust kakskümmend kaheksa, eh, mis eh, puudutab piirikontrolli taastamist riikliku julgeoleku otstarbel ja võib-olla peaksime seda dokumenti põhjalikumalt vaatama. džihaad levib Euroopa Liidu liikmesriikides. Rootsi meedias loen ma üha rohkem sellest, et rootslased on Süürias ja Iraagis surma saanud Äh, meil on väga palju sisserändajaid, kes on tulnud Rootsi, aga ka teistesse liikmesriikidesse. millised inimesed me oleme endale sisse toonud? Äh, võimalus, et ini-, igasugused inimesed niimoodi lihtsalt Euroopasse tulevad, on üsna suur. ma arvan, et me peaksime lõpetama igale poole sekkumise ja deradikaliseerimisega, eksperimenteerimise ja tagasitulnute integreerimisega, et tegelikult peaksime me asjale karmilt lähenema, meil peaks olema rohkem heidutavaid meetmeid. me räägime vägistajatest, mõrtsukatest, orjakaupmeestest, tegemist on kohutavate asjadega, ÜRO inimõiguste konventsioon peaks kehtima kõigi inimeste kohta, ka meie kohta siin läänes mina tahan äh, tunda ennast turvalisena oma koduriigis, nii et, et minu küsimus on, äh, see resolutsioon kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa, kuidas liikmesriikides seda kohaldatakse, aitäh? Äh, Silvi Kiom järgmisena. aitäh, vabandan, et ma ei olnud kohal teie esialgse sõnavõtu kohal, aga ma saan aru, kolleege kuulites te, te ütlesite, et me peame sellele teemale lähenema rahulikult, aga mida see täpselt tähendab? siin esitati küsimus, et milliseid tulemusi on andnud senine poliitika, milliseid tõendeid meil on nende erinevate meetmete kohta, mis juba on rakendatud Eh, kas meil oleks võimalik eh, saada selget infot kõigi nende asjade rakendamise kohta? Eh, minu arvates on see äärmiselt oluline, et üldse millegi üle mõelda või analüüsida, siis ma kuulsin siin parlamentide ülesannetest ja nõnda edasi. samuti räägiti komisjoni ülesannetest, aga Äh, siin ei räägitud eriti palju liikmesriikide ülesannetest, võib-olla oleks legitiimne siin küsida ka see, äh, kuidas on lugu solidaarsusega liikmesriikide vahel, mulle näib, et asjad ei toimi väga hästi ning äh, samuti küsimus luureinfo vahetamisel, parimate tavade vahetamisel selles valdkonnas ja ma arvan, et me oleme teinud mõnda aega juba äh, äh, edusamme selles äh, valdkonnas, et me ei saa, me oleme aru saanud, et me ei saa ühe vahendiga kõiki oma probleeme lahendada ja kuidas neid erinevaid vahendeid koordineerida või me räägin siin nüüd broneeringu infost Ehm, meil on vaja paremat tasakaalu põhivabaduste vahel, andmekaitse vahel ja terrorismivastase võitluse vahel. aga eh, ilmselgelt see pole ainus asi, mida meil vaja on ehm, ehm, me oleme siin kõnelenud ka radikaliseerumise ärahoidmisest, integratsioonist, harju, haridusest, sellest võib-olla ei ole väga palju veel kõneldud, komisjon peab sellega tegelema, tegutsemisest internetist. samuti peaksime võitlema erinevate kaubitsemisvormide vastu, politsei koostöö on ja, ja õigusorganite vaheline koostöö, isegi kolmandate riikidega on äärmiselt oluline aga tulles selle juurde, mida ütles Carlos Coelho, Eh, ja see on seotud ka selle pika nimekirjaga, mida ma edasi nüüd, meil on vaja eh, siis eh, võib-olla läbi vaadata ka Schengeni piiriseadustik. näiteks selles, mis, mis puudutab Rumeenia-Bulgaaria liitumist Schengeni ruumiga ja tahaksin teada, kuivõrd tõhus oleks see, kui me Schengeni seadustikku veel kord muudaksime ja kas, kui, kui seda seaduslikku tõesti korralikult rakendatakse, kas see muudaks midagi? Ehm, ma arvan, et eh, me saaksime siin vallas asju veel palju paremini teha. Eh, niisiis ehm, eh, ootaksin siis vastust sellele küsimusele, mis puudutab Schengeni seadustiku muutmist. meil on nüüd veel jäänud neli kõnelejat ja aeg hakkab tõesti otsa saama nüüd, aga palun, et kolleegid teeksid siis lühiselt härra Raadev järgmisena. aitäh, äh, lugupeetud peadirektor, lugupeetud kolleegid. Äh, Pariisis aset leidnud terrorirünnakud näitavad, et on äärmiselt oluline ümber mõelda Euroopa Liidu lähenemine terrorismivastasele võitlusele. me peame parandama meetmeid, et ära hoida uusi terrorirünnakuid. tõsi, mitte ükski riik ei suuda terrorismiga üksi toime tulla. seega meil on vaja tugevdada koostööd ning mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka naaberriikidega, riikidega Lääne-Balkanil Lähis-Idas, meil on vaja äh, paremat kontrolli relvakaubanduse üle, nii et, et relvad ei satuks valedesse kätesse ning meil on vaja ka paremat kontrolli äh, raha üle, mis läheb terroristlikele organisatsioonidele. Äh, mina olen variraportöör Rahvaparteis finantstehingute määruse osas ning mina tahaksin tervitada kokkulepet Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel äh, rahapesumääruse vallas ja rahapesu direktiivi vallas. tõepoolest, meil on vaja äh, pöörata tähelepanu terroristide äh, rahalistele allikatele, sellepärast et kui neil poleks raha, siis nad ei oleks ka võimu ning meil on vaja selleks konkreetseid meetmeid, kas te näete ette mingeid spetsiaalseid meetmeid selleks, et me saaksime paremini kontrollida äh, Äh, rahavoogu teatud piirkondadest ja ka kahtlaste, kahtlaste inimeste, annan härra Stevens järgmisena. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Uh... Vabandust, proua Stevens, aitäh. Äh, lugupeetud kolleegid, me kõik teame, et väga paljud pagulased jõuavad Euroopa mandrile, põhiliselt Süüriast ning näib, et parima stsenaariumi korral äh, neid saabudes äh, üsna pealiskaudselt kontrollitakse, kontrollitakse, kas neil on äh, isikutunnistus uuringud aga näitavad, et terroristid meelega hävitavad oma isikut tõendavad dokumendid ja äh, niimoodi saavad reisida läbi kogu Schengeni ruumi ilma äh, ma ei taha loomulikult kuidagi piirata pagulaste õigust asüüli taotleda, aga kas komisjonil ei ole plaanis konkreetseid meetmeid meet,, Äh, peatada potentsiaalsed terroristid, kui nad meie piiridele jõuavad, aitäh. härra Kuuni. ja ma just mõtlesin, et mul oli, meil on siin uus äh, liige. vabandust aitäh, härra direktor, sellise äh, väga selge selgituse eest. meil on vaja meetmeid, meil on vaja tegutseda ja kõigepealt äh, on meil vaja Euroopa julgeolekustrateegiat uuendada, nii nagu meie siin Euroopa Parlamendis oma detsembrikuises resolutsioonis ka soovitasime. ja meil on vaja sellega tegeleda kiiresti. tuleb kaasata Euroopa Parlament sellesse töösse. Äh, kaugele on komisjon jõudnud selle strateegia ettevalmistamisega ja millal võiksime oodata teiepoolseid ettepanekuid? internetti kasutavad terroristid vahendina terroristliku info levitamiseks ning inimeste radikaliseerimiseks. meil on vaja vahendeid, et seda ära hoida. ning ma ei usu, et selleks vahendiks on tsensuur, vaid võimalik terroristliku propagandamaterjali kõrvaldada, sest see on ebaseaduslik, selleks meil on vaja ka koostööd korrakaitseorganite ja internetiettevõtete vahel, aga sellise koostöö loomine Äh, nõuab äh, ühiseid arutelusid selleks, et oleksid tagatud ka kodanike andmekaitse, eraelu puutumatuse kaitse. tahaksin teada, kas te olete äh, hakanud arutama selliseid teemasid ja kas olete kaasanud ka Põhiõiguste Ameti? ja mis puudutab broneeringu infodirektiivi, siis ähm, arvestades, et väga paljud kolmandad riigid on selliseid seadusi juba vastu võtnud, loomulikult oleks parem, kui meil on Euroopa Liidus üks äh, ühine lahendus ja mitte kakskümmend kaheksa erinevat broneeringu infosüsteemi. me peame tugevdama, suure, ühendama oma jõupingutusi eraelu puutumatuse kaitseks ja julgeoleku kaitseks. Need äh, asjad on omavahel seotud meil on vaja julgeolekut, et olla vabad ja vabadustel äh, jällegi julgeolekuks. niisiis meie arutelud broneeringu info teemal peaksid tuginema tõenditele ja selgetele reeglitele ja ma arvan, et et me peaksime ka ümber defineerima äh, oma arusaamise andmete säilitamise direktiivist pärast Euroopa Kohtu otsust. me peaksime analüüsima äh, kõiki aspekte, äh, tuginedes siis Euroopa Kohtu soovitustele. küsimus on aga selles, kuidas ellu rakendada kohtu soovitust, kas te võiksite meile öelda, kuidas neid eesmärke saavutada? Äh, olge ettevaatlikud ja mõistlikud äh, krüpteerimise küsimuses. meil on vaja leida lahendused äh, julgeoleku seisukohalt ning varase hoiatuse süsteem, mis on seotud ohtude tunnustamisega, aga meil ei ole võimalik sellist tagaust, kus lihtsalt krüpteerimise keelustamine oleks üks lahendus ja me peaksime lõpetama ka selle töö, mida oleme alustanud andmekaitsepaketi osas. ja härra Nagi on viimane kõneleja. aitäh, ma teen lühidalt. me peame võitlema äh, terrorismi vastu kõikide vahenditega, mis meie käsutuses on. ei ole kerge leida õigeid vahendeid ja mind üllatas hispaanlaste seisukoht, et Schengenis äh, tuleks taastada piirikontrollid, mitte keegi pole sellest äh, iialgi varem kõnelenud, mulle tundub, et see on lubamatu ja mitte vastuvõetav lahendus. ma mäletan veel neid pikki järjekordi äh, Austria, Ungari, Saksamaa või Tšehhi piiril kui pidi tunde ootama selleks, et piirist üle saada. kujutage ette, mida see tähendab, kui me piirikontrolli taastame, kui eh, meil on eh, tuhandeid inimesi, kes ületavad eh, piiri iga päev ja eriti postkommunistlikes riikides on Euroopa Liidu liikmelisuse kõige suuremaks hüveks olnud see, et inimesed saavad vabalt liikuda piirikontrolli taastamine oleks suur samm tagasi ning äh, äh, see oleks võit Euroopa vastastele jõududele. kui palju see kõik maksma läheks? kui palju äh, läheks maksma tõhus Euroopa Liidu sisepiiride kontroll, kas me ei peaks parem kasutama neid vahendeid välispiiride kaitseks? aitäh ja peadirektor teile nüüd peadirektor, palun, teil on sõna. Äh, suur tänu. jah, nüüd mul võiks minna tunde, et vastata teie küsimustele, aga ma üritan võimalikult lühidalt vastata. kõigepealt üks asi olgu selge ma arvan, et me arutame äh, väga paljusid asju nüüd pärast seda, kui Pariisis toimus Charlie Hebdo äh, terroriaktid ja pärast Belgias. ja äh, ma vabandan härra Kirkhope ees, kui ma viitasin jäänukitele, siis ma kuulasin proua Malmströvi ja härra Avramopolust, eh, kes leiavad, et on vaja edasi liikuda Euroopa PNR-iga eh, ja me arutame sedasama teemat ka sisejulgeoleku strateegiaga seonduvalt. ja selge see, et me peame PNR-iga edasi minema. öö eh, PNR-i kohta küsiti mult, et kuidas andmete säilitamise direktiivi tühistamise järel nüüd edasi talitada, jah, väga palju arutatakse seda, oleme arutanud seda ka andmekaitse inspektoriga üksjagu ja on selge, on see, et me peame nüüd andmete säilitamise ulatust, kohaldusala ja tähtaegu arutama, samuti ka andmekaitse järelevalveasutuste rolli käsitlema. aga te loomulikult teate kõigest sellest. nüüd küsiti rakendamise kohta jah, pidades silmas, et aluslepingu muutused on jõus ja on võimalik käivitada rikkumismenetlus, kui lepingust kinni ei peeta, siis äh, tänu sellele on meil nüüd avanud võimalus äh, rakendamisele palju suuremat rõhku panna äh, ja jälgida selle rakendamist ja prüm äh, Stockholm äh, on pannud äh, väga palju rõhku just rakendamisele, mida varem äh, me ei saanud nii jõuliselt teha. nüüd aga küll. mitte keegi ei minist-, välisministrite, ei siseministrite kohtumistel ega koosis ega kusagil mujal töörühmas ei ole seadnud Schengenit kahtluse alla. Schengen on kõige, kõige suurem seadustik, mis meil Euroopa Liidus on ja see on hea. aga on üks küsimus, mida on arutatud, nimelt äh, kontrollimeetmete tõhusus. kui Euroopa kodanikud lahkuvad Euroopa Liidust. Schengeni koodeksis on nõue, et tuleb süstemaatiliselt kontrollida nende dokumente ja kui dokumente hävitatakse, võltsitakse, siis äh, tõusetub kohe küsimus, kuidas tagada äh, riiki sisenemisel või riigist väljumisel Euroopa kodanike puhul, äh, et tuvastatakse välisvõitlejad ja samas on see suht äh, väike aspekt, mis seondub üleüldise küsimusega riskide analüüside teemaga, aga sellist üldist arutelu, et Schengenit kuidagi revideerida, ei ole kuskil tõstatatud. jah, lünkade analüüs küll ja arutatakse seda, kuidas praegune süsteem toimib või ei toimi Äh, kas pidada maha laiem holistilisem mõttevahetus. Äh, jah, meie praegu komisjonis kavandame Euroopa julgeolekuagenda arutamist aprillikuus või maikuu alguses Euroopa tasandil ja nii on võimalik tagada horisontaalsem lähenemine mitte ainult terrorismile, vaid ka inimkaubandusele äh, rahapesule, kõigile nendele teemadele, mis on kajastatud ka teie resolutsioonis. ja tegemist oleks siis viieaastase tegevuskavaga, eh, kus on kirjas, mida me peame rakendamise vallas ära tegema. ja tegemist on siis horisontaalset laadi mõttevahetusega. nüüd, mis puudutab tulirelvade alaseid õigusakte, jah Äh, ma mõistan, et reaalselt äh, ei anna illegaalset käitumist õigusaktidega ära hoida, aga samas me teame, et liikmesriikide õigus on väga erinev, kui kõneks on tulirelvad ja võib-olla äh, Schengeni infosüsteemi oleks vaja ka selle kohta rohkem andmeid sisestada. et see oleks Europoli Interpoli käsutuses ja väga tähtis on politsei äh, koostöö ka kolmandate riikidega. kui me mõtleme nende marsruutide peale, kust tulirelvad eh, tulevad eh, ja kuhu lähevad Lääne-Balkan ja teised piirkonnad, siingi on vaja tublisti edasi tegutseda. jah, kolmandad riigid, eh, ka neil oli viide, tuleb nendega koostööd teha see on midagi, mida võime tunde arutada koostöö Türgiga näiteks, teiste kolmandate riikidega. jah, ma võtan teadmiseks, et tõesti haridust ma ei nimetanud, küll aga komisjoni arutelus on haridus olnud väga tähtsal kohal just integreerumise parandamiseks ja koostöö Eh, inimõiguste agentuuriga ja Euroopa andmekaitse inspektoriga. see on tähtis eriti eh, kui kõneks on, mida valitsus peab tegema, kuidas vabatahtlikke meetmeid soodustada, et internetist vabatahtlikult ebaseaduslikku sisu kõrvaldataks. aga me, siin saalis on ka üks suur valge elevant, härra Kirkhope oskab seda paremini kommenteerida ja nimelt, kuidas tagada, et liikmesriigid üksteist rohkem usaldaksid ja paremini infot vahetaksid. ilma, et Eh, kaoks nende vastutus oma andmete eest. jah, meil on Siena süsteem, Schengeni süsteem, kus neid teemasid on arendatud. meil on koostööüksused nagu finantsteabebüroo, samuti Focal Point Travelers on Europolil. Eh, kuidas tagada nüüd, et valitseks piisav usaldus ja vahetataks informatsiooni ja et süsteemid koos paremini toimiksid, aga see on midagi, mida ei saa seadusega ette kirjutada. see on midagi, mida tuleb omal arendada ja see peab teoks saama järgmistel aastatel. jah, mul jäid paljud küsimused vastamata, aga kõige tähtsama, ma loodan, ütlesin ära ähm.. suur tänu, kallid kolleegid peame nüüd edasi liikuma, sest aeg läheb ja härra Gilles de Kerkhoff, Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaator, palun, annan teile kümneks minutiks sõna. ja pärast seda öö, pidid tulema küsimused, aga meil on kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa sõnasoovijat, siis ja kardan, et nii lähevad asjad kontrolli alt välja. võib-olla tõesti kõige tähtsamad küsimused, eh, eh, mis on seonduvad meie komisjoni teemadega, meie raportöörid esitavad need. aga jah, võib-olla nüüd kõigepealt teie kümme minutit, kui te pisut üle lähete, seda tohib After... ma saan aru, et pärast härra Kerkhoovi saavad kõik äh, sõna, kes soovivad sõna ja siis alles tulevad küsimused. jah, seda ei pidanud seda üle küsima, nii ma otsustasin. jah, ma tänan. Oh. võtan erandkorras sõna prantsuse keeles, äh, meenutades Prantsusmaa ohvreid ma teen lühidalt selleks, et ka kolleegid saaksid sõna võtta. andmekaitse inspektor ja kolleeg, kes tegeleb ennetusega, kaks küsimust, mis on minu jaoks väga olulisel kohal. mina olen väga kurb selle pärast, mis Pariisis juhtus, kuid samas olen optimistlik. seda kolmel põhjusel. kõigepealt sellepärast, et ähm, seal Pariisis kogunesid kaksteist siseministrit ja nad väljendasid väga tugevat poliitilist tahet. see on väga oluline. ma kuulan äh, teie sõnavõttudest äh, soovi, et me oleksime võimalikult reaktiivsed. tõepoolest äh, poliitikud, parlament ja valitsus peavad olema palju reaktiivsemad pärast äh, erinevaid õnnetusi, näiteks Erika puhul äh, astusime konkreetseid samme ja nagu Obama kabinetijuht ütles, mille ma panin oma seinale ka Never let serious crisis go to waste, ärge kunagi laske häid kriise raisku minna. nii et peame vaatama, mida me peame tegema, meil on tugev poliitiline tahe olemas. teiseks äh, küllalt vastuoluline küsimus, mis on seotud liikumisega Je suis Charlie, mina olen Charlie. tegemist on enneolematu rahvaliikumisega. muidugi me ei saa unustada kahesaja kolmekümne 20 äh, naise tüdruku röövimist, millele järges hashtag bring back my girls äh, või äh, hashtag not in my name, kuid äh, võrreldes nendega on meil olnud siin ette enneolematu rahva mobiliseerimine. me peame tegema niimoodi, me näeme seega, et tegemist on kollektiivse reaktsiooniga ja äh, me nägime ka Hispaanias, kuidas kogu ühiskond toetas valitsust, kuid see saatis ka äh, ühtsuse sõnumi positiivsel moel välja ning äh, teine põhjus olla optimistlik oli minu kolleegi härra Rüüte sõnavõtt ning tema soov mitte liiga kiiresti tegutseda selles uute meetmete ilutulestikus, vaid mõelda hoolikalt uute ettepanekute järele ja neljas põhjus olla rahul on ähm, proua Mogherini tegutsemine. paljud kolleegid rõhutasid siin välismõõtme olulisust. hoolimata äh, sellest, et äh, Pariisi terroristid ei olnud kõik Äh, käinud välismaal, kuid äh, oluline on investeerida rohkem välismõõtmesse ja Vahemere piirkonnas eriti. me ei ole viimastel aegadel teinud piisavalt palju Vahemere mõõtme koha pealt ära. me ei teinud seda mm, Araabia kevade puhul, me peame nüüd aitama äh, Ehm, Tuneesiat, Iraaki ja Süraasiat peame, äh, Süüriat peame aitama neil üles ehitada demokraatiat ja paljud ütlesid, et äh, terroristide esimesed ohvrid on moslemid äh, oma koduriikides, üheksakümmend viis protsenti nendest ohvritest on just moslemid ning üheksandal veebruaril tuli ehm, teeb proua Mogherini konkreetseid ettepanekuid härra Tuskile äh, ma võin siin rääkida ka Türgist ja kogu Vahemerest, kus me oleme astunud olulisi samme, ma arvan, et need mõõtmed on kõik väga olulised. mina soovisin Pariisis saada välja sõnumit ning härra Varomopoulos, see oli see, et me peame tegutsema kiiremini ja energilisemalt selles vallas, mida me oleme ära otsustanud ja me peame kasutama rohkem oma instrumenti. see ei tähenda, et me ei võiks vastu võtta uusi meetmeid, ma olen siin mõnda ka juba maininud, kuid see ei tähenda, et me ei võiks paremini ära kasutada neid meetmeid, mis meil juba olemas on. ma eh, eh, tahan siin tõhusat demokraatiat rakendada. mina isiklikult näen internetis arenevat kampaaniat ja ma ütlen, et viimase seitsme aasta jooksul aitäh, äh, härra Testamenet, et minu raportit olete lugenud. oleme keskendunud just e- ennetuspoliitikale. mina mõnda aega olin ainuke, kes seda rõhutas küll ja oleme rõhutanud ka äh, õigusliku lähenemise olulisust, sest ma olen kindel, et tegemist on siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi puudutavate valdkondadega, sest Ehm, põhiõiguste kaitsmine käib just läbi õiguse ja kohtute. peame äh, arendama ka oma julgeolekustrateegiat kolmandates riikides, näiteks Saheli strateegia, millele mina olen keskendunud ja proua Intvelt ütles samuti midagi selle kohta, et äh, me oleme veennud, püüdnud veenda president Obamat sulgema seda häbilaagrit Guantanamast me oleksime ka pidanud selle probleemiga kiiremini tegelema ja Euroopal on siin teistsugune lähenemine. ning nende kümnene minuti jooksul, mis mul äh, on antud, ei saa äh, meetmeid detailselt kirjeldada, kuid minu dokument on olemas internetis, kõik võivad seda lugeda. tahtsin aga rääkida põhjustest, miks äh, ma olen välja pakkunud konkreetsed uued meetmed. Ähm, seda kuue punkti all. kõigepealt internet me oleme väga tähelepanelikud selles suhtes, et me soovime säilitada vaba interneti, sest see just teeb internetist elava eh, ettevõtmise ning eh, muidugi, kuid samas ei saa salata, et see aitab kaasa radikaliseerumisele. kuid me peame seega ka vastu võtma väga peeneid meetmeid, mis aitavad säilitada sõnavabadust, kuid ja säilitavad interneti dünaamilisuse. kolleeg ähm, tõi siin välja terve rea meetmeid, mille puhul me peame paremini tegutsema, me peame raha ühiselt kasutame selleks, et internetti valvata. minu koduriik näiteks on väga väike ja meil ei ole võimalik valvata kõiki äh, terroriste, kes internetis tegutsevad. me oleme Interpoli abil jälgimist juba alustanud, kuid me peame seda paremini tegema ning kas äh, riigiti on sõnavabadus näiteks väga erinev, Taanis või Belgias on ähm, seadused väga erinevad, kuid iga internetiettevõte, neil on oma sisereeglid ning ähm, on internetilehekülge, mis ei vasta nendele sisereeglitele ja Google äh, sellistel juhtudel, äh, enamikul juhtudel ähm, astub samme sellest üsna kaheksakümnel protsendil juhtudes sellised internetileheküljed võetakse maha. ma tahaksin, et kõikidel internetiettevõtetel oleks selline amet olemas, mis seda lubaks ja seda peab, ja see peab läbi, toimuma läbi Interpoli. tänu Mattiasele ja komisjonile tänu proua Malmströmile eh, me püüame seda teha ka koostöös proua Mogheriniga, püüame astuda vastu Al-Qaeda ja ISISe sõnavõttudele samamoodi. E, ISISe meetmed on Hollywoodi mõõtmetega ja uuringud näitavad, et viimane pea maharaiumise video, selle filmimine võttis üle kuue tunnist, nad tahtsid kõige paremaid tingimusi, kõige paremat valgu, valgust ja nii edasi. ja krüpteerimine, andmete krüpteerimine. Äh, äh, kümme ähm, kõige olulisemat ähm, krüpteerimisettevõtet USA-s olid tõesti löödud Snowdeni avalikustamistest. aga meil on vaja seega nii aga me oleme nüüd olukorras, kus me oleme pimedad ja kurdid, mulle ütles üks ähm, kohtunik, et me ei saa enam isegi Skype'i ja Whatsappi äh, andmeid äh, lugeda. ma olen nõus andme kaitsega, kuid me ei saa leppida sellise olukorraga, kus politsei ja õiguskaitseametnikud ei saa enam mitte midagi teha. selles on minu põhiline murepunkt. nüüd välispiiridest. ma arvan, et me peame tegema kõik endast sõltuva, et kaitsta olemasolevaid, et kasutada olemasolevaid reegleid. komisjon tegutseb mitmes vallas, me peame reisidokumente süstemaatiliselt kontrollima elektrooniliselt ja me peame arukalt kontrollima seda, kas eurooplased, kes ületavad välispiiri, on kuskil politseisüsteemides kirjas või mitte. ja SIS-süsteemi samuti on vaja parandada ja see on minu vastutusala. ma olen kindel, et kui me säilitame kõige äh, parema Euroopa integreerumise tulemuse vaba liikumise Euroopas, siis äh, peame äh, midagi lisama välispiiridele. Schengen ei ole inimeste vaba liikumine, vaid Schengen on öö, ähm, kompensatsioonimehhanismide süsteem selleks, et kompenseerida võimalikku puudu, julgeoleku puudujääki, mis tekib sisepiiride kontrollide kaotamisest. ja tegemist on jätkuva protsessiga, kuritegevus areneb ja meie meetmed peavad samuti arenema. ma arvan, et me peame seda tegema ilma järjekordadeta, nagu kolleeg ütles, tõepoolest, kui mm, see parlament siin otsustas, et me ei saa korraldada äh, süsteemseid kontrolle, siis oli see tehnoloogiast põhjustatud, kuid praegu on meil elektroonilised äh, passikontrollid ja ühe sekundiga näeme, kas inimesed on äh, politseiregistrites või ei ole. nüüd andmete jagamine, kui me kaheteistkümnendal veebruaril saame midagi teha, siis äh, ju on see liikmesriikide julgustamine äh, jagama rohkem andmeid Europoliga, kuid see on raske sellepärast, et ähm, juriidiliselt äh, on see küsimus Euroopa pädevusalast väljaspool. liikmesriigid jagavad omavahel palju andmeid, kuid nad ei tee seda Euroopa raamistikus, nad eelistavad seda teha omavahel näiteks kaks, kolm, neli riiki jagavad omale andmeid, kuid mitte kunagi kakskümmend kaheksa korraga. me saame siin luua andmete jagamistingimused, mis oleksid süstemaatilised ning selle läbi saaks jagada informatsiooni Europoliga. Europol toimib täiesti fantastiliselt, ma olin Bulgaarias kümme päeva tagasi, kui uuriti Burgasi ähm, Äh, rünnakuid, kus Hezbollah mõrvas viis Iisraelast ning äh, andmeid siis äh, ähm, vaatas Europol ja avastasime, et viiekümnel juhul oli tegemist inimestega, kes läksid Süüriasse, nii et äh, meil on siin äh, info ühendamisvõimalus äh, Europoli näol, mis on väga tõhus, kuid loomulikult ei ole seda lihtne rakendada. nii, olen siin juba rääkinud ka sellest, et äh, ma toetan kahekümne kaheksas liikmesriigis Euroopa direktiivi ülevõtmist mis näeb ette võimalust äh, võõrvõitlejate äh, üle kohtu mõistmiseks. meil on vaja sellist süsteemi, sellepärast et me saadame selle läbi tugeva sõnumi, siis äh, kohtumõistmissüsteemis täidame teatud lünga ning äh, kolmas äh, põhjus on see, et liiga palju riike tugineb sellistele ähm, sätetele selleks, et inimõigusi rikkuda, kui Euroopa Liit suudab tasakaalustatult äh, selle küsimusega tegeleda, siis on see väga hea sõnum teistele ning see on väga oluline ja peale selle, mida proua Mogherini teeb välispoliitika vallas, arvan, et äh, ka meie peaksime eriti just äh, justiitspeadirektoraadi ja sisesede peadirektoraadis äh, tegelema rohkem siseasjadega. meil on vaja Eurojusti rohkem ära kasutada teisel pool Vahemerd, meil on vaja Europoli, rohkem Sepolit, rohkem Frontexit. see on võimalus äh, olla kaasatud ja viia läbi julgeolekureforme seadussätetele vastavalt ning lõpuks tahtsin öelda, et ähm, komisjon on ainuke, kes on võimeline integreeritud visiooni esitama islamivastase võit-, võitluse osas, meil on kakskümmend miljonit moslemit Euroopas ning terroriorganisatsioonid ootavad ainult seda, et nad saaksid innustada inimesi, kes on isoleeritud ühiskondlikult või tööalaselt, selleks et neid tõugata terroritegudele ja me kõike seda me saame teha, kõige sellega me saame tegeleda ühiselt läbi hariduse, kuid äh, saame võidelda ka selliste liikumiste vastu nagu Pegida ja lõpuks veel Euroopa Liidu rollist ja sellest, mida siin tihtipeale öeldakse, kui me võtame PNR-i, siis mina toetan seda ja miks? ma toetan seda sellepärast, et kogemus näitab, et tegemist on pea ainsa meetmega, mis lubab liikmesriikidel ähm, džihadistide liikumist märgata ähm,. Nad sa- see võimaldaks, see, meil on juba praegu võimalus seitsmekümne protsendi ulatuses märgata džihadistide liikumist, kolmkümmend protsenti on ju veel puudu ja see on see osa, mida võimaldaks PNR teha. Euroopa ametitel oleks mm, parem ülevaade olukorrast äh, võib-olla saaks paremini kaitsta ka põhiväärtusi, sellepärast et äh, kogemus näitab, et äh, Euroopa tasandi meetmed on kaitsvamad kui liikmesriikide omad ja liikmesriikidel ei ole juriidilist kohustust kasutada Euroopa meetmeid. Nad võivad teha Prümi põhjal koostööd ja riigid kardavad ja mida rohkem kardetakse Euroopa Liitu, seda rohkem me näeme, kuidas Prümmi arendatakse ja sellepärast on meil vaja Euroopa Liidu tasandi meetmeid selleks, et julgeoleku Euroopat üles ehitada. aitäh härra Dias de Merale, kes on mind aidanud. loomulikult ma ei asenda siin komisjoni ega ka välisteenistust, vaid olen siin äh, Äh, mitteametliku äh, autoriteedina, kes ähm, välisteenistuse ja komisjoniga usalduslikke äh, suhteid peab. suur tänu, härra de Kerkhoff. nii, nüüd kolleegid on soovinud küsimusi esitada selle kohta, mida te rääkisite ja selle kohta, mis on kirjas dokumendis, millele viitasite nii et kallid kolleegid, meil on tõesti maraton siin praegu käsil, üritage ajast kinni pidada. nüüd meie kolm kolleegi kõigepealt ja seejärel küsimused. mõte on selles, et küsi-, esita küsimuse härra Kerkhovile, aga kõik kindlasti küsida ei jõua, nii et kõigepealt sõnavõtud kolleegidelt jah, radikaliseerumise vastane töö on samuti väga tähtis, meil ei ole selle kohta veel komisjonis ettekannet olnud, komisjon on sellest rääkinud, see küsimus on alati olnud eh, liikmesriikide pädevuses ja väga erinevad liikmesriigid on talitanud, mõnedes liikmesriikides ei ole midagi ära tehtud eh, selles vallas ja ma vabandan, härra Ramadan, et teie ettekanne nii lühikeseks jääb, aga see saaks siis olema sissejuhatavaks sõnavõtuks sel teemal ja pärast tuleme selle juurde tagasi. härra Ramadan on radikaliseerumisest ja teavitamise võrgustiku juht, RAN-i juht, nii et palun tutvustage oma võrgustiku tööd. jah, ma luban, teen lühidalt Äh, tahtsin äh, rääkida teile mitte ainult sellest, mida RAN võrgustik endast kujutab, aga äh, tahan ka rääkida teile mõnedest soovitustest, mis me oleme välja töötanud. see on väga aktuaalne teema praegu, radikaliseerimine vanglates. Er-, poliitikud erinevatest liikmesriikidest teevad väga omavahel vastuolu sattuvaid ettepanekuid ja on olemas töörühm, mis koondab praktikud, kes tegutsevad just vanglates koha peal ja nende töö tulemustel me olemegi tuginenud ja on sündinud meiepoolsed ette, ettepanekud ja räägin ka siis strateegiatest, mis välja pakume. kõigepealt sisejulgeolekustrateegia, seda revideeriti käesoleval aastal, seal on kirjas viis eh, eesmärki, kõigepealt terrorismi ärahoidmine ja radikaliseerumisega tegelemine ja seal all on kolm meedet ja üks on kogukondadele suurema mõjujõu andmine ja RAN just äh, tegelebki sellega. Äh, eelmine komisjon aastal kaks tuhat üksteist juba alustas selle teemaga, kaks tuhat kaksteist loodi töörühmad. ja kõik need töörühmad äh, on juhitud praktikute poolt, kes tegutsevad, tegelevad esirinnas nende küsimustega. tuhat viissada praktikut kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki on nad äh, välja pakkunud ja kolm aastat on nüüd juba koos töötatud, kaheksakümmend kolm üritust on toimunud ja RAN võrgustikul on kaks eesmärki. esimene eesmärk ei ole eriti seotud poliitikaga, poliitika kujundamisega, vaid hoopis puudutab parimate praktikate vahetamist praktikute vahel. politseiametnikud äh, räägivad isekeskis sellest, kuidas deradikaliseerida, äh, äh, kuidas noorte mõttelaadi muuta juba päris algses staadiumis. see muidugi seondub poliitikaga, aga mitte otseselt. meie teiseks eesmärgiks on anda teile ja liikmesriikidele soovitusi tegevuspoliitikate kujundamiseks ja need meie soovitused eh, tuginevad just kogemustele, mis on saadud koha peal. Eh, need ei ole väga EKRE akadeemilised soovitused, aga väga praktilised soovitused. ja need võimaldavad meil trende tuvastada päris algstaadiumis, me oleme välisvõitjatega eh, saanud rääkida veel enne, kui nende kohta on teave läinud ajakirjandusele, massimeediasse ja on selge see, et me peame kõik üheskoos, tervishoiutöötajad, õpetajad, vangivalvurid, töötama nende eesmärkide nimel. nüüd RAN tegevustest. kollasega on välja toodud see, et me oleme otseselt hakanud toetama ka liikmesriike. ja väga lühidalt, eh, eh, esimene töörühm RAN internet on tegelenud sellega, me koolitame välja neid, kes peaksid vastu narratiive esitama ja levitama neid internetis, me õpetame selliseid lugusid eh, koostama ja siis Youtube'i ja Google'i vahendusel levitama. Eh, eh, teised valdkonnad on politsei, tervishoiu valdkond, väga palju radikaliseerumist on võimalik tuvastada juba algstaadiumis, kui nende valdkondade spetsialistid eh, on teadlikumad. samuti me toetame liikmesriike koolitajate koolitamise kaudu kohalikes keeltes. viie liikmesriigiga tegime sellega algust. meil on praktilised seminarid ka radikaliseerimisega lõpparve tegemise strateegiate väljatöötamisel ja üle tosina liikmesriigi ametnikke on nendel koolitustel osalenud ja me toetame liikmesriike ka strateegiate täiustamisel. viie liikmesriigiga me töötame selle kallal. ja veel RAN-i kohta üldisemalt. nagu ma ütlesin meil on neli üldist soovitust, need on nagu meie DNA nii-öelda. Äh, kõigepealt äh, esiliinil tegutsevad praktikud, üle tuhande viiesaja liikme on meie võrgustikus ja nemad on need esiliini praktikud ja peatähtsad meie jaoks. Need on politseinikud, tervishoiutöötajad ja nii edasi mõned saadikud ka rääkisid sellest teisest eesmärgist, et ärahoidmine on peatähtis. väga palju räägitakse ka siin sellest, et tuleb vastutusele võtta, ära hoida äh, rünnakud. Äh, väga palju jõudu kulub sellele, aga selge on see, et ärahoidmine on peatähtis ja on vaja seista radikaliseerumisel juba võimalikult varajases staadiumis, juba ehm, eos tuleb vastu astuda. Ehm, lapsevanemad, õpetajad peavad suutma tuvastada juba koolipingis radikaliseerimise ilminguid ja asuma muutma noorte mõttelaadi. ja loomulikult ametivõimud peavad olema kaasatud, aga samas ka vabaühendused, kogukonnad, ohvrid on väga tähtsad osalised nende ülesannete täitmiseks ja meie DNA-sse nii-öelda kuulub ka see, et kopeerida ei tasu, parimat praktikat peab kohandama alati iga kord, kui seda hakatakse kuskil mujal kohapeal ellu rakendama ja veel üks teema, äh, radikaliseerumine vanglates. meie oma võrgustikus oleme arutanud seda teemat, äh, arutanud välisvõitlejatega seonduvat, kui nad vanglasse pannakse. juba kaks aastat tegeleme sellega ja me oleme märganud, et pärast Pariisi terrorirünnakuid äh, mitte ainult Euroopa Liidu poliitikud, vaid ka liikmesriikide poliitikud leidsid, et tõesti tuleb äh, tegu, tegeleda sellega, mis meie oleme juba ammu välja pakkunud ja meie oleme, mida oleme soovitanud, kõigepealt grupeerimine, äh, isoleerimine eraldi tiibadesse vanglates, sellel on palju plusse. Äh, kõige suurem pluss on see, et sellisel juhul sellised isikud ei saa enam teisi vange värvata, need teised ei ole terrorismi pärast vanglas ja samuti on võimalik neid väga öö, turvaliselt siis valvata ja ohutus on ju vaja ennekõike tagada. ja teiseks on ka seire parem. Nad ei saa teha propagandat. ja on võimalik ka jälgida, kas on äkki õnnestub neid deradikaliseerida. see on meie lähenemisviis olnud, aga sellel on ka mõned miinused ja esimene miinus on see, et me tegelikult integreerime terroristide rakukesed, me paigutame nad kokku ja see on midagi, millega peab arvestama. nüüd teine miinus on see, et juhid ja järgijad on kokku pandud, nii et juhid töötavad edasi oma järgijate motiveerides, see on üks pilt Hollandist. see toob välja kolmanda miinuse, mis sellisel lähenemisviisil on, nimelt äh, Ehm, see annab eh, nagu tuge eh, väidetele, et ehm, terrorismivastase võitlusega on just moslemid need, keda tümitatakse kõige rohkem. nüüd teine lähenemisviis on hajutada vangid eh, vanglas teiste hulka. jah, sellelgi on mitmeid plusse. kõigepealt nii nad suhtlevad mitteradikaalsete vangidega. ja need on nagu nende kolleegid seal vanglamüüride vahel ja suhteldakse nendega muidugi rohkem kui personaliga. Need võivad olla läänemeelsed kaasvangid, kes näitavad neile, et tegemist on kas mitte moslemitega või siis ka moslemitega, aga samas on nemad sattunud vanglasse mingitel muudel põhjustel kui terrorism. ja selline suhtlemine on kasuks, aga samas veel üks pluss on, et radikaliseeritud kaasvangide me eemel, eemaldame hajutades need vangid, aga ka miinuseid on sellisel lähenemisviisil ja äh, nimelt see, et sellised terroristid võivad hakata radikaliseerima kaasvange, kes ei ole terrorismi pärast süüdi mõistetud ja kindlasti soodustab see ka infovahetust väljaspoole vanglamüüre, kui nad hajutada teiste vangide hulka. nii et need on olnud meie soovitused ja mõtted, mis me oleme poliitikutele esitanud Äh, ja need on järgmised. ärge kiirustage, kui te otsustate, kas isoleerida need terroristid või hajutada teiste vangide hulka. tegelikult mida vaja on, on kombineerida need kaks režiimi, nii isoleerida äh, eraldi institutsioonides või äh, tiibades vanglates ja samal ajal ka integreerida need inimesed ülejäänud vangla kogukonda. igal konkreetsel juhul peab ikkagi vaatama, mis on sobilikum. ja äh, peab mõtlema selle peale, et kas äkki neil on peretoetus olemas, kas nad tahavad äh, jutlustada, äh, juhtida teisi kas äkki nad on käinud Süürias, kas neil on radikaliseerunud abikaasa, kõike seda peab kaaluma. ja millised kuriteod on nad toime pannud, kui, kas nad on olnud vägivaldsed või mitte, kui kauaks ajaks nad on süüdi mõistetud. ja kõigepealt alati tuleb er-, isoleerida need terroristid eraldi institutsioonidesse, jälgida neid ja siis nende vangisoleku ajal tuleb vaadata, kas on võimalik neid äkki deradikaliseerida, kas soodumus selleks on suurenenud ja siis tõesti saab nad panna ülejäänud kaasvangide hulka. ja kindlasti peab mõtlema äh, selle peale, et milline on nende jaoks religiooni roll, õed-vennad, peresuhted on väga tähtsad analüüsida sest nende deradikaliseerimisel ja äh, terroriga lõpparve tegemisel on need väga tähtsad tegurid ma näen, et minu kümme minutit on otsa saanud ja minu peamine sõnum minu ettekandes on, et palun ärge kiirustage, kuulake ära praktikud nendes küsimustes kõigepealt. jah, äh, mõned meie õppetunnid, mis me oleme saanud äh, terrorismiga lõpparve tegemise strateegia kohta, nendest ka räägiksin natukene Äh, väga edukad programmid äh, on alustanud sellest, et on hakanud äh, usaldussuhteid looma ja praktilist abi andnud, nagu näiteks elamuga, kooliga ja tihtipeale on vaja, et mitmed ametkonnad asjaga tegeleksid. selles koordineerimises jääb tihti ka vajaka. sotsiaalsed oskused, käitumine on teemad, mida peab analüüsima, aga väga tähtis on, et kogukond, perekond, võib-olla isegi ohvrid oleksid kaasatud. jah, ma ei näinud seda enne, aga meil on ka töörühm eh, ohvrite jaoks, kus nad annavad tunnistusi toimunu kohta ja tee radikaliseerumine sellistes äh, klassiruumis toimuvatel kohtumistel on üks asi, millega me tegeleme. ja äh, tähtis on, et mitte ideoloogiat ei rünnataks primaarsena, aga kui ta on primaarne olnud radikaliseerumisel, siis jah, loomulikult tuleb seda teha. ja meiepoolne vastu äh, narratiiv on samuti väga oluline. ja peab silmas pidama seda, et meil ei ole ainult vaja seadusega ette nähtud praktikuid nagu vanglavalvurid ja politseinikud, vaid ka vabaühendused peavad olema kaasatud. ja tihtipeale peab arvestama, et ametivõimude vastu usaldus on väike ja vanglavalvurid on ju ametiasutuste esindajad Äh, aitäh selle ettekande eest, äh, väga paljud äh, meie komisjoni liikmed on selle teema kohta küsimusi esitanud ja asi on selles, et ilmselt see süsteem ei ole enamikes liikmesriikides väga palju välja arenenud, mõnedes liikmesriikides on aga väga hea strateegia juba ja nüüd on see Äh, muutunud üheks nendest teemadest, mida tuleks Euroopa Liidu tasandil areneda, arendada ja kui äh, selliseid ettekandeid kuulata, siis kohati tundub, et see nagu ei olegi kõigega kuidagi seotud, aga ma, mulle tundub, et me peame siiski selliseid asju siin parlamendis arutama, tegemist oli väga hea sissejuhatusega ning tõesti aitäh teile selle eest aga äh, huvitav on näha neid asju niimoodi esitatuna. Äh, ja loodetavasti komisjon oma ettepanekutes keskendub ka mõningatele nendest asjadest, nii et, et kui kolleegidel on soov äh, küsimusi esitada, siis pange ennast kõnelejate nimekirja ja ma tean, et meil on siin praegu tegu tõesti väga pika äh, sessiooniga me tahtsime, et meil säiliks siin kindel teema, niisiis nüüd anname sõna veel ka andme, eh, Põhiõiguste Kaitseametile, eh, kõigepealt Morten Kjärum. Eh, veebruaris toimub nõukogu kohtumine, see, mida komisjoni esindaja ütles ja mida teie kõike, kõigest sellest arvate, palun. aitäh, esimees, ja suur aitäh kutse eest et ma saan olla libekomisjonis ja vahetada mõtteid äh, ajahetkel, kus Euroopas on käimas väga keerukad arutelud, ma üritan teha lühidalt. loomulikult peame me neid arutelusid just päeval, kui me mälestame äh, rahvusvahelist holokausti ja see eh, kõik viitab ka sellele, kuivõrd ettevaatlikud me siin Euroopas peame olema, keegi viitas sellele, et Euroopas on pikk ajalugu mitte ainult rahu ja heaolekuga, mida me oleme viimastel aastakümnetel kogenud, vaid ka ärgem unustagem ka neid konflikte, mis meil on olnud usuvähemuste vahel. Eh, need konfliktid on alati olnud. Eh, pärast kohutavaid rünnanguid Pariisis nägime me Eh, seda, et eh, julgeolekuohu tasemed eh, kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis tõsteti ja, ja seda ka heal põhjusel, sest tõesti see, mis Pariisis toimus ja mis Belgias toimus, oli kohutav. aga samas peab tun-, tungima ka asja tuumani et äh, äh, meil oleks häiretase sama, äh, sama kõrgel ka inimõiguste ja põhiõiguste valdkonnas ja mulle tundub, et sinnani me pole veel jõudnud. ma arvan, et selles valdkonnas me oleme endiselt maha jäänud ja korrakaitseorganid nagu tegutsevad liiga kiiresti, nii et, et mulle tundub, et me peaksime leidma tasakaalu ja juhiksin tähelepanu kahele teemale, kus minu arvates peaksime valvsad olema kõigepealt ma arvan, et kui me räägime seadusandlusest eh, ja ma tean, et eh, andmekaitse inspektor räägib rohkem eh, andmekaitsest ja just nimelt broneeringu infost, aga väga oluline on, et kui me räägime broneeringu infost ja passide konfiskeerimisest, et me lülitame ka põhiõigused sellesse kõigesse juba algusest peale. põhiõigused ei ole midagi, mida kuskile hiljem lisatakse kui üldse lisatakse. ning kui vaadata broneeringu infot, siis eh, loomulikult andmete säilitamise otsus eh, kohtust oli omamoodi äratus. Eh, see juhtis tähelepanu proportsionaalsusele ja vajalikkusele, et ka need elemendid peavad olema osaks kõikidest broneeringu infoalastest ettepanekutest Äh, äh, põhiõiguste amet on liikmesriikidele andnud suuniseid siis, kui liikmesriigid on tahtnud luua siseriikliku broneeringu infosüsteemi, nii et, et me oleme koostanud nimekirja sellest, mida võib teha, mida mitte. Äh, paneme siis sihilikult paika teatud piirangud, tihtipeale me selliste õigusaktide puhul oleme tunnistajaks, et asi nihkub kõvasti ühele poole kaldu Äh, meil on vaja äh, isikuandmete vallas äh, kaitsemeetmeid, meil on vaja suuremat läbipaistvust nende süsteemide osas. reisijad peavad teadma, millised andmed edastatakse. Need on sellised miinimumnõuded, mis tuleb, millega tuleb arvestada, kui me üleüldse hakkame broneeringu infot koguma ja sama puudutab ka passide konfiskeerimist ja teisi algatusi. paneme selle põhiõiguste mõõtme sinna algusest peale sisse. Äh, äh, eelnevatel nädalatel oleme nõudnud, kuulnud ka seda, et kutsutakse rohkem jälgima neid inimesi, kes käituvad vägivaldselt, kes on radikaliseeritud ja kelle puhul on oht, et nad võivad hakata ka tegutsema Äh, inimeste jälgimine, keda kahtlustatakse kuritegelikust tegevusest, on täiesti legitiimne osa politsei tööst ja korrakaitseorganite tööd. aga alati tuleb leida tasakaal, kuna on tegemist legitiimse inimese pro-, profileerimisega ja millal on, saab selle siis teatud äh, Äh, ühiskonnagrupi laiem profileerimine, keda põhiliselt identifitseeritakse usu või, või rahvuse alusel. siin on väga raske leida seda tasakaalu, aga see on vajalik. see, mida me erinevate kriiside käigus siin Euroopas oleme õppinud, on see, et kui üks asi, mida, millega, millega saame kaasa aidata noorukite radikaliseerumisele, on siis just nimelt see, kui nad tunnevad äh, et neid on konkreetselt korrakaitseorganite poolt sihikule võetud, näiteks kui nad lähevad kooli, siis on nemad need, keda kontrollitakse. Eh, nemad on need, keda politsei juhuslikult läbi otsib, nii et, et eh, see muudab midagi inimeste mõttekäigus. ja sellest eh, võib saada tõesti stiimul radikaliseerumiseks Äh, me tunnistasime, äh, tõdesime seda uurimuse käigus, mille viisime läbi kahe tuhande üheksandal aastal etniliste vähemuste hulgas. rääkisime kahekümne kolme tuhande etnilise vähemuse esindajatega tollases kahekümne seitsmes liikmesriigis ning siis nägime et, et nelikümmend protsenti vastajatest keda siis politseinikud olid kinni pidanud, leidsid, et põhjus, miks neid kinni peeti Äh, oli see, et nad äh, olid siis sisserändaja või vähemuse taustaga. nii et, et äh, inimestele tundus, et neid peeti kinni sellepärast, kes nad olid ja mitte sellepärast, mida nad selles konkreetses olukorras olid teinud. ja see lõi tohutu usalduse barjääri ametivõimude ja politsei suhtes, just nimelt selle politsei suhtes, Äh, kellel on vaja usaldust selleks, et politseist teavitatakse kuritegudest, et ärgem unustagem, et väga palju infot, mis politsei nendest küsimustest saab, ei tule kaameritelt ja igasugustelt uhketelt turvameetmetelt, vaid tihtipeale naabritelt, pereliikmetelt, kes võtavad politseiga ühendust ja ütlevad, kuulge, mulle tundub, et on probleem ja kui seda usk, usaldust ei ole, siis kaotame väga olulise elemendi võitluses terrorismiga niisiis, ma tõesti kutsun teid üles selle aspektiga arvestama. härra esimees, ma saan teist väga hästi aru, kui te ütlete, et deradikaliseerimine äh, peab sisaldama ka kaitset, ma arvan, et kõik elemendid siin on väga olulised ning viimane asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et kohe pärast Pariisi rünnakuid Põhiõiguste Amet eh, võttis ühendust kõigi meie raportööridega ja muide see uuring vähe, etniliste vähemuste kohta, millele ma enne viitasin, me kordame nüüd seda uuringut. nii et, et me saame nüüd avaldada, kas, avastada siis, kas asjad liiguvad õiges või vales suunas ja niimoodi saame ka avaldada, mil-, avastada siis, millist mõju rakendatav poliitika on omanud. kohe pärast neid Pariisi rünnakuid äh, siis Äh, äh, aktiveerisime oma institutsioonide võrgustiku ja palusime neid teavitada äh, siis antisemitismi rünnakutest, etnilistest rünnakutest, islamofoobsetest rünnakutest ja igasugustest teistest rünnakutest, mil, mis siis olukorraga seotud on ja seda infot me praegu veel analüüsime, nii et, et Äh, aga niipea, kui meie raport valmis on, te selle saate, andmed on meil nüüd olemas ning kui ma vaatan seda olukorda lühidalt ja annan natuke mitteametliku ülevaate, siis äh, need näitajad viitavad kahele asjale. Pole äh, kahtlust, et hirmutase on kohutavalt tõusnud nii juutide kogukonnas kui ka islami kogukonnas. rünnakuid on aset leidnud Äh, sisuliselt ega nende rünnakute arv äh, nende kahe kogukonna vastu eriti pole äh, kasvanud, aga hirmu tase on kasvanud. ja see tõesti õõnestab inimeste elukvaliteeti. niisiis nõutakse, et politsei kaitseks näiteks paljudes liikmesriikides rohkem sünagooge, mošeesid, koole. teine asi mis võib-olla on natuke positiivsem, on see, et oleme näinud, kuidas kogukonna ja usuliidrid kogu Euroopas äh, esinevad jõulisemalt. Äh, vähemalt võrreldes varasemate intsidentidega, nad on olnud äh, rohkem avatumad, on kohe sõna võtnud selle protsessi alguses ja on väljendanud oma seisukohti palju kindlamalt ja selgemalt ja see on midagi, millele saame tugineda ja see võib-olla aitab ka rahustada öö, äh, olukordi ja vältida mõningaid intsidente. see on võimalus, mille poliitikakujundajad peaksid ära kasutama, kasutama äh, just nimelt äh, kogukonna ja usujuhtide rolli ja neid palju rohkem kaasama kokkuvõtteks äh, tahaksin äh, teid äh, tõesti tänada võimaluse eest esineda ja need kaks teemat, põhiõiguste sisselülitamine seadustesse kohe algusest peale ja palju täielikumad strateegiad deradikaliseerumiseks tagaks kõikehõlmavat ja kaasavat ühiskonda. aitäh, aitäh, Morten ja nüüd on meil siin ka meie andmekaitse inspektor, kes äh, on samuti aru, analüüsinud komisjoni broneeringu infoalase ettepaneku mõningaid aspekte ja teisi asju. kuulaksime ära lühidalt ka, mis tal on äh, öelda ja siis võimalus küsimusi, vastuse, küsimusteks, vastusteks. härra Butarelli, palun. lugupeetud äh, esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, aitäh Äh, kutse eest äh, osaleda sellel erakorralisel ja väga inspireerival koosolekul. mul on väga suur au, et äh, mul on võimalus teiega esmakordselt kohtuda pärast seda, kui mind nimetati Euroopa andmekaitse inspektoriks Äh, mitmed kõnelejad täna rääkisid sellest, et Euroopa seisab silmitsi enneolematu äh, ja tõsise terroriohuga. Äh, ma olen nõus, et tegemist on julgeoleku seisukohalt väga otsustava hetkega ja tegemist on tõesti esimese sellise suurusjärgu rünnakuga pärast rünnakuid Londonis või Madridis Äh, tollased rünnakud panid parlamendi ja nõukogu vastu võtma terve rea meetmeid ja sealhulgas ka praegu uuendatav siis andmete säilitamise direktiiv. Äh, arvestades siis neid äh, traagilisi ja šokeerivaid rünnakuid Pariisis, mõistame me, et et Euroopa Liit peab tegutsema ning seetõttu võite täiesti kindlad olla, et meie omalt poolt äh, Äh, toetame teid äh, igati. me ei hakka äh, põhiõigusi muudest asjadest eraldama, meie tahame olla selle protsessi osaks. liikmesriikide valitsused ja Euroopa Liidu institutsioonid, institutsioonid praegu kaaluvad täiesti õigesti, milliseid meetmeid, sealhulgas õigusloomealaseid meetmeid on vaja võtta selleks, et sellised rünnakud, mis sellel kuul juhtusid, ei saaks korduda nagu öeldud, Euroopa vahetu reaktsioon nendele brutaalsetele rünnakutele ja ja eh, esisemad, eh, hilisemad eh, koordineeritud rünnakud terrorismis vastu, terroristide vastu näiteks Belgias tuginevad ka sellele, et me peame tuhandama oma põhiõigusi ja põhiväärtusi. minu tänane sõnum oleks järgmine praegune ajahetk on otsustav seetõttu, et me seisame ka olulise proovi ees. me nimelt äh, peame ähm, vaatama, kas Euroopa Liidu äh, seadusandjad on võimelised minevikust õppima ja kas äh, me saame mitte vastu võtta selliseid algatusi ja meetmeid, mis ei ole tõhusad või on küsitava legaalsusega mina olen äh, liikmesriigi äh, kohtusüsteemi, õigussüsteemi liige ja mina tahaksin aktiivselt osaleda selles proovis. asjadele tuleb läheneda terviklikult, tuleb vaadata, mida on tõesti vaja, mis on üliefektiivsed asjad. Äh, meil on vaja tõesti selget strateegiat, nagu üks kõnelejatest ütles. ma jagan ka härrade Kekhoff äh, seisukohta meie seitsmeteistkümnenda jaanuaril avaldatud dokumendist, kus ta ütles, me peame keskenduma jätkusuutlikule ja pikaajalisele poliitikale. jätkusuutlikkus tähendab aga ka seda, et me jääme truuks oma väärtustele, põhiõigustele ja vabadustele ning seetõttu minu arvates oleks Äh, vaadata vaja võib-olla äh, praeguseid äh, kaitsemeetmeid, mis puudutavad kommunikatsiooni terviklikkust. see on kirjas paljudes meie riigi põhiseadustes, inimene politsei võib inimese küll vahistada, aga politseil ei ole juurdepääsu meie kommunikatsioonile. see on üks asi, mida me kaitseme kui väärtust Äh, ma arvan, et te kõik teate, et möödunud aastal Euroopa Kohus äh, äh, kritiseeris andmete säilitamise direktiivi, ma tsiteerin nüüd kohtuotsuse vastu võttes kahe tuhande kuuendal aastal direktiivi kakskümmend neli on Euroopa Liidu seadusandja ületanud piirid, mida nõuab proportsionaalsuspõhimõttes seitse, kaheksa ja viiskümmend kaks, üks ja punktis nelikümmend seitse ja nelikümmend kaheksa kohus ütleb ja vabandust, et ma neid täpselt tsiteerin, et neid piire vähendatakse, kui nendesse õigustesse sekkumine on tõsine ja tulemuseks on see, et äh, seadusandjate tegevuse kohtupoolne järelevalve peab olema väga range. esmakordselt on kohus äh, paika pannud terve rea kriteeriumeid Äh, mille alusel hinnatakse siis nende julgeolekumeetmete vastavust põhiõigustega. Need soovitused on üldise iseloomuga, aga neid äh, siis väljendati seoses konkreetse juhtumiga, mis puudutab andmete säilitamist ja meie praegu töötame siis välja just vahendeid, mis võimaldaksid teil paremini hinnata vajalikkust ja proportsionaalsust ja tahaksin kasutada teie väga pädevat komisjoni ja paluda, et te väga tähelepanelikult kontrolliteks, kontrolliteks, kontrolliksite iga ettepanekut nendest kriteeriumitest lähtud, lähtudes. ma tean, et me kaalume praegu mitmeid terrorismivastaseid meetmeid, mõned nendest võib-olla ei ole andmekaitse aspektist problemaatilised Äh, näiteks Euroopa äh, terrorismivastase võitluse keskuse loomine Europoli, Europoli juures. Äh, samuti süstemaatilisem infovahetus terrorismiga seotud tehingute vahel, siis online avaldiste kõrvaldamine, mis on terroristliku sisuga. ma ma ei tea, kas meil selles vallas tegelikult on vaja uusi meetmeid ning lõpetuseks tuleks parandada nii piirikontrolli kui ka infovahetust koos äh, Carlos Coelhoga palju aastaid tagasi, äh, äh, kui ma olin Schengeni järelevalveorgani esimees, siis alustasime selle platvormi väljatöötamist ja nagu härra Coelhogi sooviksin mina, et neid meetmeid täna paremini kasutatakse, enne kui hakatakse midagi muutma ning mõelgem ka sellele, et olemasolevad meetmed võivad Äh, toimida, kui neid hästi kasutada. Prantsuse võimud Pariisis läbi äh, vastastikuse õigusabi taotluse FBI-le said infot äh, USA-s asuvast teenusepakkujast, pakkujalt ja seda tunni aja jooksul. niisiis kõigi nende kaalutavate valikuvõimaluste juures palume rohkem üksikajalist, üksikasjalikku analüüsi ja äh, kui rääkida nüüd konkreetsemalt broneeringu infost, äh, siis äh, võib-olla liikmesriikide sise, mõned liikmesriigid on nõudnud ka infot Euroopa Liidu siseste lendude ülest. rääkides nüüd Euroopa Liidu broneeringu infost, alustaksin uuringust, mille Euroopa Parlament avaldas täna. selle uuringu tulemuse põhjal umbes kolm tuhat Euroopa Liidu kodanikku on olnud Süürias välisvõitlejad ning eh, iga eh, üks siis viieteistkümnest, kes on tagasi tulnud, neid eh, kahtlustatakse terroristliku tegevusega seotuses kodus. see tähendab, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad tegelema kuskil saja viiekümne kuni kahesaja oma kodanikuga, kes on potentsiaalsed terro-, terroristid. loomulikult oht ei tule ainult välisvõitlejatest aga kuidas äh, broneeringu info aitaks äh, seda ohtu ära hoida? Äh, broneeringu info nagu andmete säilitaminegi puudutab inimesi, kelle kohta ei ole mitte mingisuguseid tõendeid, ähm, et neil võiks olla kas või kaudne seos tõsiste kuritegudega tegemist on äh, kohtuotsuse äh, äh, tsitaadiga. härra Dias de Meera, te täiesti õigesti juhtisite tähelepanu kaitsemeetmetele, need kaitsemeetmed ei peaks olema formaalsed, need peaksid olema tõ-, tõelised ja dünaamilised, niisiis Euroopa Liit peab hindama ja põhjendama, miks massiivne andmete kogumine on tõesti vajalik ning miks need meetmed on tõesti vajalikud just praegu. kas on näiteks mingeid tõendeid selle kohta, et broneeringu infodirektiiv oleks aidanud ära hoida Charlie Hebdo rünnakut? ma ei taha siin äh, väita, et põhiõigused on teistest asjadest olulisemad. me peame pöörama tähelepanu vajalikkusele ja proportsionaalsusele. võidakse öelda, et, et osa sellest broneeringu infost tegelikult praegu on juba korrakaitseorganitele kättesaadav. mis oleks siis see lisaväärtus, kui täiendavat Äh, infot edastatakse, kuidas see aitab see võidelda terrorismiga ja kuritegevusega. mul on siin tabel, mis näitab kõiki neid andmeliike, mida kogutakse siis selle broneeringu infodirektiivi raames ja kokkulepete alusel kolmandate riikidega. mina ei ole täiesti veendunud, et meil on eh, seda kõike vaja selleks, et tõhusalt võidelda kuritegevuse vastu, et meil kõiki neid andmeid tõesti vaja on. Te teate, et minu eelkäija kahe tuhande üheteistkümnendal aastal suhtus väga kriitiliselt komisjoni ettepanekusse. mina esindan eh, sõltumatut eh, institutsiooni, me ei ole juba a priori mingite meetmete poolt või vastu aga te peate suhtuma tõsiselt sellesse, et me nõustame teid eh, meetmete tagajärgede osas. niisiis, ma võin täna ainult kinnitada, et ma olen valmis aktiivselt teid aitama, et te saaksite saavutada oma eesmärgid vähem pealetükkivate meetmetega. olen juba võtnud eh, volinik Avramopoluse Äh, kontoriga ühendust, et me hakkaksime arendama töiseid suhteid ja samuti olen võtnud ühendust härra Rüüte ja härra Kerkhoff, Van Kerkhoffiga ja olen äh, valmis alati tulema siia komisjoni ja nõukogu ja nõukogusse ja aitama leida turvalisi julgeoleku äh, lahendusi, mis ei mõjuta kodanike vabadusi ma tahaksin öelda, et teil kaasseadusandjatega ja minul nõunikuna ei ole väga kerge hinnata äh, Äh, mingi meetme vajalikkust äh, kolmandatelt isikutelt tulevate info alusel, niisiis äh, huvide tasakaalustamine ja proportsionaalsustest, mida kohus nõuab, seda saab läbi viia ainult siis, kui need, kes peale tükivad meedet, nõuavad, esitavad paremad tõendid, kas siis avalikult või ka kinniste uste taga. härra Kirkhope, ma ei kutsu ennast neljanda veebruari üritusele nii et, et äh, palun äh, arvestage, et ma olen valmis tulema, aga äh, nagu härra Rüütel ütles, oleks õige kaasata ka meid hindamaks siis tõendite asjakohasust. ma arvan, et me saame teha ühiselt kiiret ja metoodilist koostööd. ning nüüd ma hakkan lõpetama. miks selline juhtumipõhine lähenemine ei toimi. miks äh, selekteeritud broneeringuinfo, mis keskendub konkreetsetele kolmandatele riikidele või konkreetsetele lendudele või konkreetsetele reisijatele, miks see ei toimi? hiljutised äh, prokuratuuri avaldused äh, nõuavad sihipärasemat lähenemist, nad nõuavad dünaamilisi luureandeid ja mitte lihtsalt passiivselt tohutute andmete kokkukogumist, sest niimoodi me tegelikult ei suuda neid andmeid analüüsida. kas või sellepärast, et meil pole piisavalt inimressurssi ja seetõttu äh, analüüsigem ka neid andmeid, millest broneeringu infos üldse räägitakse ja vaadakem iga juhtumi põhjal, milline nendest on tõesti äh, eesmärgi saavutamiseks äh, asjakohane ja minu viimane märkus puudutab üleüldist lähenemist. Äh, äh, kahepoolsed äh, broneeringuinfo kokkulepped näitavad, et keskpikas ja pikemas perspektiivis on meil vaja järjekindlat lähenemist ülemaailmsel tasandil ja me ei saa lihtsalt jääda regionaalse lähenemise juurde. niisiis me peame jah, komisjoni varasemat ettepanekut võib-olla kohandama kas või andmete säilitamise koha pealt, andmete edastamise koha pealt niisiis äh, mõte teha koostööd on väga tore ning mina äh, konkreetselt äh, rääkisin broneeringu infost, aga kõik see, mida ma ütlesin, võiks puudutada ka teisi selliseid laiaulatuslikke meetmeid, nii et, et tulles tagasi oma eelmise sõnumi juurde, tegemist on olulise proovikiviga ja tehkem paremini koostööd. aitäh! ja kolleegid, nüüd annan võimaluse teile küsimusi esitada ja härra Dias de Mera, te soovisite juba eelmise kõneleja järel kõna, sõna võtta, aga ma ei saanud teile sõna anda. me peame kaksteist kolmkümmend lõpetama, kolleegid, nii et, et palun tehke lühidalt, sest et äh, kui te seda ei tee, siis te vastuseid ei kuule, nii et, et pidage kinni siis minutisest kõneajast. aitäh, esimees Mohamed El Adnani eh, ISISest ütles, et eh, iga moslem, kes eh, meid kaitsta saab, peab seda tegema ükskõik millise relvaga, rusika või kiviga, peab ta seda tegema Schengenist nüüd, see on minu jaoks puutumatu. meil on põhiõiguste harta, primaarne õigus, millele allutatakse kõik ülejäänud õigusloomelised ettepanekud. meil on olemas garantiid, instrumendid selleks, et võidelda kuritarvituste vastu. meil on ette nähtud sanktsioonid, kõik on meil olemas kuid me peame kaitsma ka oma kodanikke. me peame seda tegema nende instrumentidega, mis meil on ja teistega, mis meil on võimalik demokraatlikult kasutusele võtta ja, ja me peame äh, tagama need instrumendid piiramatult, seni kuni on olemas oht. mõned siin vehivad fatvatega ja tapavad, kuid mõned väljendavad oma solidaarsust ja peavad leinaminuteid. kallid kolleegid, palun äh, öelge aga, kellele te oma küsimused esitate. proua Jootova, palun. Ah, aitäh, esimees minu küsimus on härra De Kerkhoovele. komisjon valmistab ette julgeolekustrateegiat, kui ma õigesti aru sain. me töötame komisjonis ja parlamentis holistliku sisserände ja põgenike programmi kallal. kuidas teie meelest võiks ühendada need kaks strateegiat, milline on suhe nende kahe programmi vahel? ja teiseks suur küsimus, mis puudutab Türgit. kas te leiate, et äh, ühistöö Euroopa Liidu ja Türgi vahel on piisav, kas neist praegustest suhetest piisab? aitäh äh, nii lühikese sõnavõtu eest, vähem kui minut oli see. nüüd on kõnelejate nimekiri suletud, palun äh, jääge ühe minuti juurde, kui võimalik. Birgit Sippel, palun keskendume siin äh, PNR-i küsimusele. me kuulsime kõik, et broneeringu infosüsteem on väga tõhus äh, viimaste nädalate arutelude põhjal võin öelda, et eriti nende hulgas, kes püüavad selle teemal survet avaldada, nende hulgas ei ole selge, milline selle süsteemi mõju on. eriti kui me räägime Euroopa PNR-ist, selle asemel, et meil oleks kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi, siis mida on siin äh, euroopalikum, kas see on lihtsalt mingi miinimumstandard, mida iga liikmesriik peab rakendama või on tegemist keskse andmesbaasi, andmebaasiga, ühe algoritmiga, mille põhjal analüüsitakse andmeid? mis mõttes on see Euroopa süsteem? ja teiseks, härra Kerkhove, te rääkisite sellest, et meil on vaja teada, kuhu radikaliseerunud inimesed liiguvad. nii et te rääkisite, et seitsmekümnel protsendil juhtudest me juba teame seda ja me lugesime seda ka ajalehtedest äh, Prantsusmaal ja Saksamaal, kui palju inimesi on lahkunud meie riikidest selleks, et toetada ISIS Süürias, kui palju neist tulid tagasi, kui paljud surid, kui palju on radikaliseerunud ilma riigist lahkumata, kui palju on käinud terrorismilaagrites ja nii edasi. kas te võiks võiksite selgitada, millist äh, ähm, allikatele äh, siis äh, tuginedes äh, peame üles ehitama peeneri ja teiseks äh, me peame, siin on kirjas, et me peame teadma radikaliseerunud inimeste liikumisteid, kuid ma leian, et selleks ei ole PNR-i vaja. me meil on vaja selget arutelu selle kohta, mis võiks olla PNR-i mõju. ja lõpuks veel, ma olen üllatunud, et siin räägitakse peeneri teemalisest kuulamisest. minu kalender näitab mulle variraportööride kohtumist, kus ei ole väga tasakaalustatud liikmesriikide esindatus ja palun meile siis öelda, miks see on vajalik vabandust, äh, härra Kõkop oleks pidanud enne sõna saama. Äh, nii et Timothy, palun. vabandused veel kord. ei, mul äh, pärast kahe sotsialisti sõnavõtte rääkimisega probleeme ei ole. nüüd tahaksin härra Kerkhoovele, härra Butarellile öelda et standardid, millest räägitakse kohtuotsuses, mis puudutab andmete säilitamist ja mida härra Putarelling meile ka meelde tuletas, siis mina äh, PNR-i teemalise raportöörina olen täiesti valmis äh, nende küsimustega tegelema ka oma raportis. sellepärast on see arutelu, mida me kuulsime komisjoni ettepanekute kohta, nüüd pisut juba aegunud. meil on olemas raport, mis on pisut äh, ajakohasem kuid tahtsin esitada ühe küsimuse. meil peaks olema võimalus tegeleda kohtuotsuse tagajärgedega mm, omavahel siin parlamendis äh, raportite ja säädete näol, kuid kas ma siis saan aru, et me peame andmetega tegelevad äh, õigusloomeettepanekud kõik praegu peatama? arvestama, siia kuulub ka rahapesu direktiiv, sest siin on suur osa andmete kogumisel ja me, me ei saa siis ka PNR-i küsimusega edasi liikuda. seega, kas me peaksime kõik need õigusloomelised protsessid peatama või saame nendega edasi minna? esimees räägib üle mikrofonita kolleeg, kes istub härra Kõõpi taga ja kelle nime ma kahjuks hääldada ei suuda, ütleb härra esimees. aitäh, ütleb äh, proua Pagasurtundua. tõepoolest äh,, kas me saame parandada praegusi sanktsioone? jaa, kindlasti, samas pidades kinni põhiõigustest, vähemalt ma loodan. kuid härra Diestemera rääkis äh, ka sellest, äh, milline on terrorismi probleem. tegemist on pideva ohuga, mis ei ole ajaliselt piiratud. kui me suudame tõhusamalt ra sanktsioone rakendada, siis ähm, Ehm, radikaliseerunud organisatsioonid on meist alati tõhusamad, nad muutuvad kogu aeg tõhusamaks. läbi vägivalla pakuvad nad äh, võimu noortele, kes püüavad äh, leida väljapääsu oma olukorrast. see, mida härra Ramadan ütles, seda, mida ta rääkis oma võrgustiku Kurani kohta, on väga oluline, kui me ei ole ennetamise ja deradikaliseerimise tasandil tõhusad, siis äh, oht aina kasvab. mina töötasin kümme aastat äh, deradikaliseerimist teemaga ja kolmteist aastat noortega. kui me ei ole nendes küsimustes tõhusad, siis meil ei ole mingisugust edu. liikmesriigid peavad seega kindlalt äh, hakkama neid küsimusi lahendama, sellepärast et muidu meil ei õnnestu tõhusaid lahendusi leida. muidugi saame olla tõhusad sanktsioonide rakendamises, kuid probleem ei kao. me ei saa ainult niimoodi probleemi lahendada. esimees ütleb, et äh, kõneajast peaksid kõnelejad kinni pidama. Sofiin Feld, palun. aitäh, härra De Kerkhove ütles, et äh, politsei ei saa öö, äh, isegi kohtuorderiga kahtlusaluseid jälgida, ma ei saanud aru, miks. ja teiseks Euroopa Europol, ma kuulen üha sagedamini, et Europol peaks olema see amet, mille kaudu käib info kogunemine, kuid kas see ei ole siis luureteenistuste ja politsei töö ärasegamine, mina ei toetaks Europoli äh, sellisel kujul. PNR-i osas äh, toetan Birgit Sipperit ja ma tahaksin teada, minu fraktsioon on palunud õigustusi ja tõendeid, mulle meeldib äh, tõendite põhine seadusloome äh, me tahame tõendeid vajaduse kohta PNR-i järgi. ma olen kuulnud, kuidas riikide ministrid ütlevad väga erinevaid asju meedias, nad ütlevad, me kasutame PNR-i andmeid selleks, et äh, luua profiile ja see lubab meil potentsiaalseid terroriste äh, välja tuua, teised ütlevad ei, ei, me kasutame seda ainult äh, kahtlusaluste identifitseerimiseks, kelle kohta meil on juba märge registris olemas. võib-olla peaksid ministrid, enne kui nad hakkavad PNR-i toetama, omavahel kokku leppima, mis asi see on ja võib-olla peaks kontrollima ka, kas nad teavad üldse, millest nad räägivad. nii et äh, võib-olla peame siin andmete levitamisega tegelema hakkama. järgmine kõneleja ähm.. Äh, proua Revo Tallon äh,, aitäh paljud võõrvõtlejad on radikaliseerunud interneti ja sotsiaalvõrgustike kaudu. Nendel inimestel on puudunud perspektiiv elus väga erinevatel põhjustel. tegemist on haavatavate inimestega, nad ei ole kõik üles kasvanud piisavates sotsiaal- ja haridustingimustes ja neil ei ole seost ka religiooniga. peale me-, need meetmed, mis on hädavajalikud hariduse vallas ja sotsiaalse kaasatuse vallas ning Äh, interneti vallas tuleks luua Euroopas ka hoiatussüsteem eh, selleks, et välja tuua potentsiaalsed džihaadi äh, kandidaadid. Prantsusmaal äh, on oleks vastav meede aidanud välja tuua sadu radikaliseerimise ohus noori. Euroopa tasandi platvormi võimalust peaksid liikmesriigid seega kaaluma, aga kui ja kui nad seda teeksid, siis kuidas Euroopa institutsioonid oleksid äh, võimalusel kaasatud sellesse? Euroopa tasandil on vaja mm, täpsustada ka radikaliseeritud noorte teemaliste statistikat, kes on radikaliseerunud interneti ja sotsiaalvõrgustike kaudu ja ma tänan ka kõiki äh, kõnelejaid väga huvitavate sõnavõttude eest. aitäh. Äh, proua Veržia, palun. aitäh, esimees mina omalt poolt äh, tahaksin ka tänada kõiki nelja kõnelejat. Ähm, kõik sõnavõtud olid väga huvitavad ja ähm, arutelu on samuti väga äh, viljakas. Ähm, teil oli igalühel oma viis rõhutada oma äh, valdkonda puudutavaid küsimusi. tahaksin esitada küsimuse härra Kerkhoovile kuid ma leidsin, mulle väga meeldis tema sõnavõtt, kuid ta rääkis rohkem siiski julgeolekust, olmitas, et ta rõhutas ka ennu, ennetamise ja välismõõtme tähtsust ja seda, et ähm, Euroopa Liit ei ole tegelenud, teinud piisavalt ära Araabia riikides, kuid ma ei saanud aru sellest öö, ähm, täpselt, mida ta ütles islami ja Pegida vastu vastasest võitlusest ma kardan, et ta siin tegi liiga kokkuvõtlikult, ma tahaksin, et kinnitaks mulle üle täpselt, mida ta ütles ja härra Ramadan, ma tahtsin küsida, kes on need eesliini praktikud, kellest te rääkisite, te ei maininud siin täpselt, kellega tegemist on ja ma tahaksin teada, milliseid Äh, meetmeid saab rakendada deradikaliseerimise vallas. ka siin rääkisite üsna ähmaselt. Äh, ma arvan, et äh, meil oleks vaja konkreetsemaid näiteid. Te rääkisite erinevate isikute mm, tuvastamisest palju täpsemalt. esimees räägib ilma mikrofonita. järgmine kõneleja, palun. aitäh Mm, ma tahtsin äh, küsida, kas on võimalik äh, võtta statistiliselt kokku, ähm, kui palju teevad liikmesriigid ennetustööd ja kui palju nad äh, kulutavad sanktsioonidele. härra Ramadan ütles, et nende puhul, kes juba on vangis, peaks, neile peaks olema ette nähtud teatud äh, vabatahtlike programmid. ma tean, et erinevates liikmesriikides on karistussüsteemid, süsteemid erinevad. Äh, minu koduriigis Rootsis kombineeritakse vangla äh, karistust ka teatud ravivormiga näiteks kui tegemist on naistevastase vägivallaga, siis on ette nähtud koolitusprogrammid nendele inimestele ja ma arvan, et äh, see võiks olla kasulik, see tähendab, et äh, inimesi õpetatakse ümber. paljud, äh, kes on sooritanud kuritegusid, ei suuda isegi tunnistada, et nad seda teinud on ja siin on võimalik äkki lahendus leida. järgmiseks proua Vimberi, palun. aitäh aitäh ka kõnelejate paneelile. tahtsin pöörduda härra Kerkhovi poole, ütlesin mm, ma ütleksin, et väga hea, te mainisite resolutsiooni tuhat kakssada seitsekümmend kaheksa, mina olen seda rõhutanud mitmel korral ja ma loodan, et see resolutsioon ka rakendub. Te mainisite ka Frontexit ja seda, et me peame Äh, tugevdama välispiire, võib-olla te ka ei maininud Frontexit, kui te ütlesite, et peaksime tugevdama välispiire, mida teie siin äh, mõtlesite, kas te mõtlesite välispiiride tugevdamist läbi Frontexi või kuidagi teisel moel? ja viimane küsimus, mina olen positiivselt meelestatud peeneri suhtes, ma arvan, et see on hea võimalus, inimesed räägivad, et see piirab inimeste vaba liikumist, kuid kui ma pean passi näitama või mingisugust infot andma enda kohta, siis see on selleks, et ühiskond oleks turvalisem. kuid äh, võib juhtuda nii, et paljud džihadistid hakkavad sõitma kruiisilaevadega ja me oleme ka kuulnud selle kohta, et see juba niimoodi on. kas te oskate mida seda, mida kuidagi kommenteerida? aitäh, Anne Koomes, palun. aitäh, mina äh, külastasin Põhja-Iraaki ja ma nägin, et liikmesriigid ei koordineeri üldse oma tegevust, nad ei koordineeri äh, neid, kes peshmergadele saadavad relvi, siis humanitaarabi andmist ei koordineerita ja ei koordineerita arenguabi andmist, põgenikelaagrites ei tööta ühtegi kooli, ka mitte kristlaste laagrites. see PNR peaks siis olema mingisugune imerelv, millega võidelda terrorismi vastu. kuid palju lihtsam oleks koordineerida oma tööd, mis meil juba töös on. ja kahepoolsete peeneride põhjal juba äh, rikutakse äh, andmekaitsenõudeid. proua Stiinet, palun. Eh, dank u wel, uh, meneer De Kerkhoven. Aitäh, härra De Kerko, ma tahaksin küsida teie käest. tahtsin küsida Euroopa Liidu broneerinfo kohta. tahtsin ja selle osaluse kohta ähm, politsei koostööd, meil on juba osaline peener olemas Prümi süsteemi põhjal ja siis meil on ka riiklikud süsteemid olemas äh, nii et praktiliselt, kuidas Euroopa Liidu PNR peaks panustama politsei koostöö, kas te võiksite tuua mingisuguseid praktilisi näiteid või ka teoreetilisi? aitäh, Helga, selle eest, et tegid lühidalt. härra De Kerkhove saab vastata ja aitäh ka tõlkidele kannatuse ja töö eest. härra De Kerkhove first... suur tänu nende väga heade küsimuste eest. ma räägin prantsuse keeles edasi. ma ei saanud vist täpselt aru julgeoleku äh, küsimuse kohta ja selle strateegia küsimuse kohta, mis äh, äh, jõudis lõpule kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja väga hea on see, kui komisjon arendab välja oma ideed. Te rääkisite mingisugusest muust rändedokumendist, jah? mina olen olnud alati väga kõhklev selles suhtes, et segada ära rände ja terrorismi küsimus omavahel, me peame olema siin tähelepanelikud, me teame, et eh, eriti PKK püüab eh, ta ja nende liikmed püüavad taotleda varjupaika enne, kui nad teatavad, et nad on PKK liikmed. kuid me peaksime mm, aktiivselt võitlema terrorismi vastu ja mõistlik on jätta rändeküsimused eh, sellest eraldi seaduslikud sisserändajad äh, võivad olla ka majanduslikud äh, sisserändajad, äh, me näeme seda Vahemere piirkonnas ja paljud põgenikud tulevad sellepärast, et nad vajavad kaitset, nii et siin peavad olema vastavad filtrid, aga poliitilised eesmärgid on nende küsimuste puhul erinevad. Türgi kohta siin ütlen seda, mida ütlesin proua Mogherini külaskäigu järel Vahemere piirkonda ja Lähis-Idasse. ma arvan, et meil peab olema eh, liit liitumisläbirääkimised Türgiga, kuid peale selle on tegemist ka väga tugeva regionaalse riigiga, kes aitab lahendada meie konflikte. sellepärast peab meil olema poliitiline kasutus kõikidel tasanditel, eriti just poliitilisel tasandil. ma olen omalt poolt äh, püüdnud arendada mm, siseministeeriumite vahel äh, tugevamat koostööd selleks, et saada rohkem Süüriasse minevate džihadistide kohta informatsiooni ja me oleme saavutanud häid tulemusi, kuid peame jätkama koostööga. proua Sippeli küsimus PNR-i kohta ma arvan, et mul õnnestus seda selgitada küllalt hästi, tegemist on keskse süsteemiga. võib-olla peaks üldse teksti uuesti läbi vaatama. Mm, Euroopa eh, Liidu tasandil on tegemist siis detsentraliseeritud süsteemiga, kuid meil on ühised eh, kaitseklauslid, nii et meil oleksid võrdsed tingimused kaitse osas kõigile ette nähtud. mina kasutajana, reisijana saaksin kasu samasugusest kaitsetasemest kõikjal Euroopas, mitte Saksamaal Saksamaast, Ühendkuningriigis Ühendkuningamaast ja nii edasi. nii et see oli siis ähm, kaitse ja tõhususe kohta käiv vastus ma ütlesin seitsekümmend protsenti selleks, et äh, lihtsalt mingisugust numbrit välja tuua, ärge palun hakake mind tsiteerima siin, sest see ei ole kindlasti täpne. kuidas äh, seda kõike identifitseeritakse, see on igapäevane julgeolekutöö. Mm, äh, Prantsusmaa valitsus viis sisse telefoniliini, kuhu said vanemad helistada, kes olid mures oma laste pärast kes soovisid minna Süüriasse või kes äh, hakkasid radikaliseeruma, kuid äh, siin on tegemist ka klassikalise luuretegevusega. kas API-süsteem on piisav? ei ole. sest PNR-i äh, andmeid saab koguda enne, kui lennuk õhku tõuseb ja äh, abisüsteemi põhjal ei saa ka krediitkaardi numbreid. see aga oleks veel üks huvitav aspekt, tulen selle juurde tagasi. kas me peaksime õigusloomelise protsessi nüüd peatama? ei, loomulikult mitte ma püüan neljandal veebruaril äh, samuti kohale tulla, olen suure huviga lugenud äh, seda kohtuotsust, ja olen olnud kaasatud äh, ka äh, andmete säilitamise direktiivi äh, väljatöötamise protsessi. me ei tohi unustada kohtuotsust lugedes, et enne olime sunnitud kasutama siseturu õiguslikku alust, mis takistas meid kõik riikide äh, kaitsemeetmete mm, sõnastamisest ja kõik need aspektid jäid liikmesriikide otsustada, sellepärast et meil puudus õiguslik alus äh, selle töö tegemiseks. seega äh, direktiiv, mille nõukogu ja parlament vastu võtsid, oli omal omast piiratud äh, ja suurte säilitatavate andmekoguste tõttu tundus see ebaproportsionaalne, seda ütles ka kohus. ma arvan, et kui me peaksime andmete säilitamise direktiivi täna vastu võtma, siis hoolimata kohtu otsusest oleks see olnud täiesti teistsugune ja seda me kipume ära unustama ma ei mäleta kolleegi nime, kes äh, rääkis ennetamisest, nagu ma isegi olen öelnud, äh, siis äh, olen nelja-viie viimase aasta jooksul püüdnud veenda Euroopa Liitu rohkem panustama ennetamisse. jaanuaris kaks tuhat neliteist loodi näiteks RAN ehkki kolmteist aastat pärast üheteistkümnenda septembri sündmusi. ennetamine on väga oluline töö, me peame siin rohkem ära tegema, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite. mina olen oma viimastes sõnavõttudes rõhutanud, et me peame kiiresti keskenduma äh, programmile, mis on seotud Süüriast tagasi tulnud inimeste deradikaliseerimisega, ma arvan, et nende kohtu, nende kohtule saatmine oleks viga, me peame hakkama nende rehabiliteerimisega kiiresti tegelema kuid me ei ole siin väga kaugele jõudnud, ma olen näinud huvitavaid äh, eksperimente Prantsusmaal või Taanis, kus on süstemaatiline äh, rehabiliteerimispoliitika, ma arvan, et me peaksime just niimoodi selle probleemiga tegelema. Äh, Sofi Intvelt ma ütlesin, et kogu demokraatias on vajadus andmete kogumiseks, kuid on olemas seadussätted, mis näevad ette väga range kaitse, mis tihtipeale on kohtuorderi näol. kui olukord ei ole piisav, siis me peame äh, seda arendama. ma ütlesin, et äh, krüpteeringu äh, arendamise puhul ei ole võimalik enam legaalselt terroristide või kurjategijate omavahelisi vestlusi ähm, kontrollida. kui me liigume selles suunas edasi, mis ka paljudele inimestele meeldib, paljudele muidugi meeldib, kui nende eraelu kaitstakse, kuid äh, riskid, äh, millised need riskid siin siis on? ja mm, see Prantsuse kohtunik ütles mulle, et ma ei saa kurjategijate Skype'i ega Whatsappi kõnelusi enam lugeda. kas see on see, mida me tahame siis politsei ja luuretegevuse ärasegamine omavahel. meil on siin äh, praegu õigusettepanek olemas, kui ma vaatan Europoli praeguseid reegleid, siis ma ei ole kunagi näinud nii palju eraelu kaitset puudutavaid, äh, ühtegi politseiagentuuri, millel oleks nii palju eraelu kaitset puudutavaid reegleid, andmekaitset puudutavaid reegleid, nii et et ma arvan, et üks põhilisi õppetunde, võib-olla ka kõige olulisem õppetund äh, üheteistkümnenda septembri komiteest oli see, et äh, meil on punktid olemas, aga me ei suuda neid ühendada, sellepärast me loome andmejagamiskeskkonna ja NTCC meil oleks Euroopa tasandil vaja rohkem andmevahetust ma ei hakka uuesti üle kordama, miks PNR on vajalik, see aitab välja valida tuhandete reisijate hulgast sekundaarseks kontrolliks teatud äh, algoritmide põhjal inimesi ja äh, etnilist profileerimist vähendatakse oluliselt, sellepärast et need näitajad, mis on algoritmi sisse viidud, ei ole nahavärvipõhised Äh, sest algoritm ei näe, mis nahavärv inimesel on, aga piirivalvur näeb. ma ei hakkasin seda kõike põhjalikult selgitama, kuid kui inimesed ostavad näiteks sularaha eest pileteid päev enne sõitu ja nii edasi, kui me kõik selle algoritmi sisse paneme, siis saame valida välja inimesed sekundaarseteks kontrollideks, see ei tähenda automaatselt vahistamist ega midagi. muidu peaks inimesi ju rohkem hakkama kontrollima piiridel, kuid äh, see võib abiks olla juurdluse puhul, näiteks kui me arreteerime terroristi Pariisis ja avastame, et tema krediitkaarti kasutati selleks, et lennukipiletit osta ja avastame võib-olla, et või teine või kolmas inimene on sama numbriga krediitkaardiga ostnud ka lennukipileteid, siis tekivad juba kahtlused. statistika ja radikaliseerunud isikute arv ma püüan äh, siin äh, rääkida sellest, kuid äh, liikmesriigid ei ole koostanud nimekirju Iraaki või Süüriasse läinud noortest või radikaliseerunud noortest, seda on muidugi väga raske teha. Euroopa tasandi platvorm, mina olen siin üsna skeptiline, sellepärast et ma arvan, et vastused peavad olema kõigepealt kohalikul tasandil toodud äh, Eh, Prantsuse kogemus näitab, et meil on vaja aega selleks, et eh, luua usalduslikku õhkkonda, selleks, et vanemad annaksid teada noortest ja meil on vaja sotsiolooge, psühholooge, sotsiaaltöötajaid, kes nende noortega tegelevad pigem kui eh, julgeolekutasandi vastuseid. Prantsuse kogemus on siin olnud üsna veenev Pegida suhtes oh, tahtsin öelda seda, et Euroopas on rohkem islamivastaseid äh, meeleavaldusi ja see on tõsine murepunkt, see on midagi, millega me peame kollektiivselt tegelema. arutelu, mis on Prantsusmaal aset leidnud, on olnud sellest aspektist väga huvitav. lõpetan kohe. kas liikmesriigid investeerivad piisavalt ennetustöösse, üha rohkem nad seda teevad. Prantsusmaa, kus ei olnud äh, traditsiooni investeerida ennetusse, kahe viimase aasta jooksul äh, härra Valsi ja härra Kasnöövi eestvedamisel on tehtud äh, väga suuri jõupingutusi seal ja seal on üsna huvitavaid tulemusi saadud. Frontex. jah, ma viitasin Bulgaariale. Neil on vaja väga palju toetust mitte ainult sellepärast, et nad tahavad Schengenis, Schengeniga ühineda ja sisepiirid meie vahelt kaotada, aga neil on ka kaks suurt väljakutset, need on ka meie kõigi jaoks. Iraagist ja Süüriast tulevad pagulased, illegaalsed sisserännanud, nad ei tule mitte ainult Vahemerelt, vaid ka roheliselt piirilt, maapiirilt eh, Türgiga ja kodanikud, kes neid lähevad Süüriasse jah, väga frustreeriv kõik see, ma pean vabandama. häda on selles, et tõlgid peavad nüüd lahkuma ja samuti saadikud peavad ka ära minema. ja siis veel see asi, et meil on veel kolm kõnesoovijat, igatahes ma tänan teid, et te tulite ja esinesite meie ees, algselt me seda ei kavandanud, aga me teame ka, et te tulete veel tagasi. aga lihtsalt me peame teadma, et tõlgid lahkuvad ja mm, öö, ma ei taha nüüd sõnavõtjale soovi anda lihtsalt üheks minutiks. ja sellepärast ma tänan teid kõiki panustamast, Žil, suur tänu teile tulemast. ja kallid kolleegid, te peate tagasi olema kell kolm. Jan neli kuu kaks ruumis, kui me hakkame hääletama rahapesu direktiivi üle. see on teine saal ja ka kell kolm, palun seal olla.